varmt välkomna till dagens... tere tulemast kõigile tänasele koosolekule meil on täna tulemas väga huvitav äh, koosolek, ma tervitan äh, soojalt äh, kõiki, kes te siia olete kogunenud ning tahaksin eriti tervitada Rootsist külas olevaid noori inimesi, kes ähm, siis täna meie arutelu siin kuulavad täna kohtume me esimest korda pärast äh, rahvusvahelise naistepäeva tähistamist ning ma tahaksin kasutada ära selle võimaluse siin ning tänada kõiki kolleege, äh, sekretariaati äh, ja poliitilisi abistajaid selle sündmuse korraldamise eest. tegemist oli päevaga, mil meie küsimused olid tõesti tähelepanu keskpunktis ja loomulikult äh, me loodame, et äh, me saame ka tulevikus oma äh, küsimustele laiahaardelise toetuse me tegime ära suure töö äh, tähelepanu äh, juhtimiseks äh, nendele küsimustele, millega me siin tegeleme ja naistepäev pakkus selleks suurepärase võimaluse. vaatame nüüd tänast päevakorda. meil on üks pisike muudatus päevakorras, võtke seda palun nüüd arvesse, pange see kirja, päevakorrapunkt number kaheksa, number kaheksa siis milleks on arvamuste vahetus proua Langbakiga, kes esindab eh, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti, eh, siis see punkt muudab oma asukohta. me vahetame selle punktiga number üheksa, eh, mis on arvamuste vahetus proua Baltsaaniga eelarve teemal. niisiis, me teeme selle muudatuse päevakorda seoses proua Langbaki reisikavaga Äh, ehk siis äh, päevakorrapunktid number kaheksa ja üheksa muudavad oma kohad. Äh, kui teil vastuväiteid päevakorrale ei ole muudetud kujul, siis võtame selle päevakorra ka vastu. nüüd siis päevakorrapunkt number kaks, milleks on juhataja teadaanded. mul on üks teade teile edastada, võtke seda arvesse, kahekümne neljandal märtsil kella üheksast hommikul kümme kolmekümneni korraldatakse äh, äh, koostöö, korraldame koostöös Välisasjade Komisjoniga eri, erakorralise äh, kohtumise ja tegemist saab olema võimalusega arutada erinevaid küsimusi proua Michelle Bachelga ja kolleeg Wittmanniga ma tahaksin teid sellele koosolekule kutsuda kahekümne neljandal märtsil kella üheksast kümme kolmekümneni. see äh, kohtumine pakkus meile võimaluse pidada arvamuse vahetust proua Bašiliga. päevakorrapunkt number kolm, äh, koosolekute protokollide kinnitamine ja kinnitame siis järgmiste koosolekutega protokollid kolmeteistkümnenda detsembri kahe tuhande kümnenda aasta kahe äh, kümnenda jaanuari eh, ja kahekümne kuuenda kuni kahekümne seitsmenda jaanuari protokollid ja dokumendid on teil ka austades ära toodud ning eh, kui eh, tänase kohtumise lõpuks kommentaari esitada, siis on need protokollid ka vastu võetud. nüüd jõuame me päevakorrapunkti number neli juurde ma tahaksin väga soojalt tervitada proua Juta Haugi. tema on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete eelarvevahendite komi-, erikomisjoni esinaine. meil on teda täna siin väga hea meel tervitada. tegemist on eh, meie jaoks väga hea võimalusega saada teada, mida eh, eh, tema meile olulistes küsimused arvab ning me saame tõstatada ka küsimusi, mida me tahame arutada komisjoni koordinaatorid on otsustanud, et äh, me anname ka omapoolse panuse sellesse raportisse. me esitame muudatusettepanekud otse erikomisjonile äh, ajakavast sellega seoses ma räägin teile pärast arutelu. kõigepealt annan sõna proua Haugile tere tulemast veel kord meie koosolekule ja palun, teil on sõna. suur aitäh, suur aitäh, lugupeetud esinaine. suur aitäh esmajoones äh, mind kutsumast ma arvan, et on hea, äh, kui mina või raportöör, äh, sõltuvalt sellest, kui palju meil aega on, räägime sellest, äh, mida me äh, erikomisjonis teeme. nagu te teate, siis eelmisel aastal pärast suvepuhkust alustasime me oma tööga. Äh, me jagasime oma töö kolme ossa. esimene faas puudutas tehnilisi küsimusi esmajoones Äh, näiteks seda, kui äh, milline peaks olema ähm, finantsraamistik, milline peaks olema siis see finantsraamistik, nüüd teine faas, mis äh, algas jõulude uue aasta paiku, puudutas äh, Äh, sektoripõhiseid poliitikaid, põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, siseasjad, välisasjad. Äh, kõiki neid elemente, mida eelarves näha võib. eelmisel nädalal, äh, täpsemalt öeldes neljapäeval, kui me Strasbourgis kohtusime, oli meil viimane kohtumine äh, nendes küsimustes, me rääkisime äh, rändeküsimusest, äh, siseasjadest ja rääkisime ka sellest, mida ette võtta kliimamuutuse vastases võitluses, sellepärast et järgmisel eelarveperioodil saab sellest üks suur väljakutse meie jaoks. meil on probleemiks see, et me seisame silmitsi suurte väljakutsetega. aga samal ajal on äh, üsna suur üksmeel selles osas, äh, milliseid äh, poliitikaid meil praegu vaja on, aga eriti just, milliseid meil järgmisel eelarveperioodil vaja on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on midagi, mille komisjon välja pakkus ja mille nõukogu ka vastu võttis ja mm, eelmisel aastal oli meil väga positiivne resolutsioon äh, selle strateegia osas Mm, meie küsimus on, kuidas eh, järgmise finantsperioodi, eelarveperioodi jooksul eh, saavutada neid eesmärke, mis eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ära on toodud, kuidas me seda kõike ellu saame rakendada. sellest me olemegi rääkinud. me oleme arutanud seda, millised poliitikad toovad kaasa parima Euroopa lisandväärtuse, kuidas saada kuidas tagada see, et see raha, mis meil kasutada on, oleks võimalikult hästi kasutatud, millised võimalused on äh, Euroopa eelarve siduda riiklike eelarvetega, ähm, kuidas äh, seda kõike korraldada? Äh, neid küsimusi oleme me siis arutanud. Ähm, teie dokumentides on see ka ära toodud, Äh, ma pean siis silmas äh, mm, seda dokumenti, äh, mille meie raportöör on kokku pandud, see on inglise keeles ja see saadeti teile mm, ning üsna pea saab see olema kättesaadav kõikides keeltes. see dokument sisaldab siis meie raportööri ettepanekuid, mõtteid ning Äh, siin on ära toodud äh, põhiline sellest, äh, mida me oleme arutanud suure komisjonis, erinevate poliitikavaldkondade aruteludele kutsusime me ka vastutavate komisjonide esindajaid, me ei teinud tööd ainult oma komisjoni liikmete raames, ja tööd tuleb teha niimoodi, sellepärast et kui me soovime äh, äh, saavutada nõukoguga tõeliselt hea eelarve äh, projekti järgmiseks perioodiks, siis nõukogu peab lihtsalt meiega koostööd tegema. ja nõukogu esindajad peavad ka meie kohtumistel käima järgmistel komisjoni kohtumistel räägime me sellest äh, raporti eelnõust, räägime ka sellest, kuidas edasi liikuda. me peame ka rääkima sellest, kuidas nõukogu või vähemalt enamik nõukogust äh, äh, oleks nõus nende argumentidega, mis eh, meil on eh, poliitikate struktureerimiseks ning kuidas tagada see, et nad eh, meid ka kuulaksid. me teame, et see ei saa olema lihtne, sest eelmisel eelarve arutelul oli liikmesriike, kes blokeeris seda, nad ei taha Euroopa Parlamendiga suhelda, ei taha meiega rääkida Äh, tundub, et nad ei ole Lissaboni lepet lugenud, nad ei tea, mida see tähendab. Äh, nad äh, tahavad meid eemale tõrjuda, nad tahavad meid blokeerida meie töös Äh, jumal tänatud, äh, äh, me siiski tulime olukorrast kenasti välja, sest mm, järgmised eesistujad tahavad meiega siiski koostööd teha tulevaste finantsperspektiivide küsimuses ja meiega ka neid küsimusi arutada ja meid ei jäeta kõrvale. nõukogu peab üks häälselt otsuse vastu võtma aga seda pärast Euroopa Parlamendi otsust. see on ääretult oluline punkt. ja meie äh, omalt poolt ütlesime, et äh, nemad käituvad endiselt nagu minevikus, äh, tundub, et käsi peseb kätt ja ühtäkki ilmub kusagilt mingisugune otsus, mingi lahendus ja meie Euroopa Parlamendis peame sellele, mida nemad siis äh, öö läbi otsustades, öö läbi rääkides on otsustanud, lihtsalt jah ütlema. aga nii ei lähe. ma olen korduvalt öelnud eesistujatele Taani äh, ma, ma olen äh, seda juba ka varem öelnud ja äh, Ungari, äh, Poola, Küprose ja teised eesistujad on nõus meiega rääkima ja nad on valmis menetluse paika panema järgmise finantsperspektiivi jaoks mis puudutab finantsperspektiivi ennast, siis ma eeldan, et üldjoontes me peame olema rahul sellega, mis meil praeguses finantsperspektiivis on, ja seda mitte sellepärast, et me leiame, et kõik on väga hästi, ähm, sest me oleme ju korduvalt äh, eelarve läbirääkimiste raames näinud, et see nii ei ole, aga me näeme ka seda äh, selgelt, et enamikes riiklikes eelarvetes äh, on suund võetud säästupoliitikale, et tahetakse raha säästa pärast finantsturgu, vabandust, finantskriisi, majanduskriisi oli ka äh, võlakriis ning liikmesriikide äh, võlakoorem on suur ning äh, see tähendab seda, et riiklike eelarvetega seoses tuleb võtta säästumeetmeid kasutusele me räägime siin aastast kaks tuhat kolmteist, see on, sinna on kaks aastat aega, majandus äh, hakkab jälle tõusujoonesse liikuma, siis äh, aga samas äh, me arvame, et liikmesriigid ei ole valmis minema kaugemale sellest, mis meil praegu on eelarveressurssidena kasutada, vähemalt mitte palju kaugemale Äh, meil on äh, lepingus ülemmäär paika pandud. Äh, see on üks koma kakskümmend kolm RKT-st, vabandust, SKP-st, sellest me üle minna ei saa meie läbi räägitud finantsperspektiiv saab olema veidike madalam sellest, selleks et meil oleks veidi manööverdamisruumi. raportis te näete seda ka, et äh, me tahame äh, suhetes nõukoguga paindlikuks jääda. me ei taha, et meid kammitsetaks äh, ja et meile järgmine finantsperspektiiv peale surutaks. kui eelarvevahendid mingil põhjusel ei ole mm, kulutatud, kasutatud, kui raha kusagil mujal vaja on, siis peaks meil olema võrdlemisi lihtne menetlus äh, selle raha äh, suunamiseks ja kulutamiseks ja seda koostöös nõukoguga ja seda ma pean silmas paindlikkuse all ähm, millistest summadest me siis räägime erinevate rubriikide all? me peame äh, sellest kindlasti omavahel rääkima ka oma alakomisjoni raames äh, aprilli äh, lõpuks või mai alguseks võtame me komisjonis vastu raporti ning juunikuus läheb see raport ka täiskogule. kõik, kes te sellest huvitatud olete ja tahate esitada muudatusettepanekuid, siis äh, kolmekümne esimesel märtsil äh, see on siis äh, meie erikomisjoni muudatuste esitamise tähtaeg. siis tähendab see seda, et kolmekümne esimeseks märtsiks tuleb need muudatused esitada. ma arvan, et ma praegu sellega ka lõpetan järgmine kohtumine leiab aset äh, neljapäeval äh, ja koosolek äh, kestab terve päeva. kõik, kes meie töö vastu huvi tunnevad, te olete teretulnud, see on alati niimoodi. ja pu-, see kehtib kõikide komisjonide kohta. me oleme küll erikomisjon, aga meil ei ole mingisuguseid eriõigusi. kõik reeglid, mis kehtivad teistele komisjonidele, kehtivad ka meile, äh, raport äh, koostatakse, vabandust, raporti eelnõu koostatakse kõigepealt, siis esitatakse sellele muudatusettepanekud, mida me siis arutame, äh, siis tehakse kindlasti mõned kompromissettepanekud ja siis toimub hääletus hääletusel võib äh, olla, juhtub ka see, et ei ole üksmeel ja siis pärast seda äh, läheb dokument äh, täiskogule. niisiis, nüüd ma lõpetan ja ootan pikisilmi teie küsimusi, kallid kolleegid. meil on tegelikult ka üks meessoost kolleeg nende naiste hulgas, aga teda vist ei ole kohal, aga igatahes suur tänu, proua Haug, väga põhjaliku ülevaate eest kogu sellest protsessist ning nagu proua Haug ütles, need on olulised tulevikuteemad ning loomulikult on väga oluline ka see, et meie komisjon äh, teeks kuuldavaks ka soolise võrdõiguslikkuse küsimuse koordinaatorid otsustasid, et me esitame parandusettepanekuid ning ja enne, kui ma teile räägin tähtaegadest, annan ma sõna kolleegidele, kes tahavad esitada küsimusi või teha märkusi. palun, sõna on teil. palun, proua Kornelisson on esimene, palun. suur tänu suur tänu, et tulite meie komisjoni ette, proua Haug. väga huvitav oli kuulata teie sissejuhatust. aga minul on mõned märkused, murdküsimused. ja üks on järgmine. ma olen teie rõhuasetusega väga nõus, et tuleb rõhutada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ja seda, et riikide ja Euroopa Liidu eelarved peavad olema kooskõlas, nõnda et oleks tagatud see, et me tõesti anname ka tulemusi ning ma arvan, et väga hea on ka see, et raporti projektis e, tunnustatakse ka vananevat vananevaid isikuid kes on väga olulised selle järgmise perspektiivi ajal, aga kahjuks sooline perspektiiv on siit veel praegu puudu. ja kui nüüd panna rõhk kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale, siis tuleks möönda ka seda, et ainus tõeline tööhõive potentsiaal äh, selles vananevas ühiskonnas on naiste käes. ma olen kindel, et me selle muudatuse kindlasti entusiastlikult paneme sisse. ma tahaksin ka teada seda, kas teie komisjon ka teavitab oma liikmeid eelar-, Ehm, soolistest põhimõtetest eelarve koostamisel, seda on viimaste aastate jooksul päris palju tehtud ehm, ja kuidas need rahad siis mees- või naissoost kodanike kätte jõuavad, kas seda tööd ka teie oma tegevuses kasutate ja kui ei, siis ehk oleks hea mõte teie kol-, ehm, kolleege selles küsimuses teavitada. siis ka küsin seda, kuidas lähete edasi pärast seda, kui Euroopa Komisjon oma plaanidega välja tuleb. nagu mina asjast aru saan, siis teie raportist saab üks osa komisjoni plaanides ja seda hakatakse arutama ja kas see kõik jääb funktsionaalseks ka pärast komisjoni plaanide väljatulekut. nii et sellega ma praegu piirduksin, aitäh! suur tänu, proua Kornelisson. nüüd proua Hansen, suur tänu! suur tänu, proua Haug, selle väga põhjaliku arutelu eest, ütleb proua Tomson ähm,. seoses äh, finantsperspektiiviga. samuti leian minagi, et meil ei ole siin soolist mõõdet selles ettepanekus ning ma olen kindel, et meie oma komisjonis siin äh, Äh, anname panuse selles suunas, aga väga veider on, et praegu midagi ei ole siin mainitud, eriti kui me räägime vananevast rahvastikust. me teame, et kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks on kümme protsenti Euroopa rahvastikust on üle kaheksakümne viie aasta vanad ja üheksakümmend protsenti neist saavad olema naised ning seoses kaheksanda märtsiga on meil just olnud siin komisjonis kaks raportit selle kohast ja me oleme öö, selgitanud ka seda et, et viiskümmend protsenti palgalõhest meeste ja naiste vahel pensionieas ei ole mitte nagu seitsekümmend koma viis protsenti, vaid rohkem nagu viiskümmend protsenti. ja sedagi peaks ikkagi meie selles raportis mainitama ning lõpuks on veel äh, see väga oluline direktiiv, mille osas me oleme otsuse teinud ja me oleme komisjonis detsembrikuus siin seda arutanud, nimelt inimkaubanduse äh, direktiiv. inimkaubandus on väga suur probleem ning meil on sellekohane direktiiv nüüd olemas, millega me oleme väga rahul tegemist on üha suureneva probleemiga ning ma leian, et on väga oluline, et me toetaksime liikmesriike selles, et nad suurendaksid oma jõupingutusi selles valdkonnas ja et seda mainitaks ka siin, sest mulle tundub, et liikmesriikidel ei ole piisavalt raha, eriti kui nende riikidesse pöörduvad tagasi need riigi, need inimesed, kes on kannatanud inimkaubandus, kes on inimkaubanduse ohvrid, ohvrid. näiteks ma käisin Bulgaarias ja nad ütlesid, et nad ei saa mitte midagi teha nende heaks. minu meelest on väga oluline, et Euroopa Liidu eelarves oleks vastav rida selle jaoks. ning lõpuks on mul küsimus, mis ei ole äh, mitte küll soolise mõõtmega seotud, vaid ma näen, et selles ettepanekus et te tahate, et see lõhe jääks samale tasemele nagu praegu, samas aga ütlete, te tahate äh, suurendada äh, uurimis- ja arendustegevuse eelarvet, kust see raha võetakse, ma loodan, et äh, struktuurifonde sellega ei vähendata, sellepärast et struktuurifondid ja tööhõivetegevus ja tööhõiv, tööpuudusega võitlemine kaugetes piirkondades on väga oluline naiste tööhõive jaoks, suur tänu! suur tänu! palun, proua Pavanova! suur tänu, proua eesistuja, minulgi on mõned küsimused. esiteks leian Eh, leian ma, et järgmises eh, finantsperspektiivis tuleks arvesse võtta ka soolist mõõdet ja ka sotsiaalfondi puhul ning eriti tuleb arvesse võtta kõige haavatavamaid eh, gruppe ja samuti tuleb arvestada seda, mida me oleme juba varemgi arutanud oma töörühmades siin, et etnilistesse vähemustesse kuuluvad naised, üksikemad ja nii edasi, neid gruppe tuleb eraldi rõhutada aga minu küsimus siinjuures on seotud sellega, et meil on väga head kogemused äh, liikmesriikide tasemel ähm, eelarve äh, hindamiseks, näiteks nagu Hispaanias on see nii. võib-olla võiks äh, ka liikmesriikide tasandil selle soolise mõõtme eelarvesse sisse viia ja rohkem teha seda ka Euroopa Liidu tasandil ja kas oleks võimalik mõlemat nendega kombine-, mõlemat kombineerida ja äh, kas on ka mingeid mõtteid pakkuda välja liikmesriikidele, et nad seda teeksid oma eelarvetes ja samuti suurendaksid seda meie Euroopa Liidu tasandil eelarves, aitäh! aitäh, proua Parvanova! nüüd proua Movan, palun! suur tänu, proua eesistuja! suur tänu, proua Haug, et tulite meie ette esinema ja oma tööst rääkima Äh, ESF-i äh, sotsiaalfondi alalise raportöörina tahtsin ma osutada teile ühte konkreetset asja. Teil on täiesti õigus, kui te oma võtmeväljakutsete hulgas loetlete ka selle, et meie ühiskond tuleb äh, üles ehitada teadmistele ning ma toetan neid kolleege, kes ütlesid seda, et on esmatähtis eriti välja tuua siin naiste probleeme, kui me räägime elukestvast õppest ja väljaõppest, koolitusest, mida naistele antakse nõnda, et nad saaksid naasta tööturule ja seal püsida. sest et siin naiskomisjonis on meile hästi teada asjaolu, et naised on veelgi haavatavamad, sest öö, äh, kui väljaõpe ja koolitus öö, moodustab osa tööelust, siis emade jaoks, naiste jaoks on see palju, veel palju raskem leida aeda selle jaoks. on olemas äh, konkreetne statistika selleks, meil on seda tarvis kasutada ja meil on vaja kujundada naiste jaoks spetsiaalne poliitika, mis toetaks neid nende töökohtadel ja see moodustaks loomulikult ka osa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja siin tuleb asja vaadata osana tervikust, aga eritähelepanu tuleb, tuleb sellele küsimusele kindlasti pöörata, aitäh! suur tänu, nüüd proua Kosta. suur tänu selle väga huvitava sissejuhatuse eest. Pole kahtlustki, et meie komisjon tahab võtta osa sellest tööst, mida teie teete ning teie poolt kirjeldatu on vägagi stimuleeriv meile. Teil on täiesti õige, õigus äh,. Et kui te ütlesite, et rõhutasite kahte asja oma raportis, esmalt äh, põhiväljakutseid nagu demograafia ja energiaküsimused, samas aga ütlesite, et kui Euroopat ei tule rohkem, ei tule juurde, kui me ei, meil ei ole Euroopa lisandväärtust, siis saab olema meil ka raskem toime tulla finants, majandus ja sotsiaalkriisiga, mis meil praegu äh, valitseb ja samuti riikidel ei õnnestu võla nõiaringist välja murda. sellepärast tuleb leida uusi innovatiivseid rahastamisviise Euroopa ressursside kasutamisel ning nagu raportis on ka öeldud, me ei saa kahjuks täita kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ja selle ambitsioonikaid eesmärke innovatsiooni ja töökohtade osas, kui meil ei õnnestu välja mõelda uusi äh, valemeid selleks ka eelarves, sellepärast et SKT erinevates riikides sel-, see, see ei piisa, üha enam ei piisa sellest. ja majandusuuringud, rahvusvahelised majandusuuringud tõestavad, et me peaksime teisiti naiste abil vallandama selle öö, uue jõu Euroopas. näiteks ühelt poolt me oleme tugevad, aga teiselt poolt väga nõrgas olukorras. ehk peaks teie raportis äh, konkreetselt ütlema, et kui me räägime tööpuudusest, siis me räägime noortest inimestest ja ka naistest, kes on kõige enam marginaliseeritud ühiskonnas ja selleks, et seda olukorda muuta, tuleb meil luua teatud tingimused. me ei peaks mainima siin ainult äh, eesmärke ja numbreid sinna seadma, vaid ka tingimused välja töötama, kuidas oleks meil võimalik neid eesmärke täita, nõnda et meil oleks tööhõive suurem, et meil ei oleks ainult mingisugused lihttööd. sellepärast innovatsioon ja oskused on väga tähtsad, aga samuti on meil tarvis uuendusmeelset lähenemist eh, <clears throat> sotsiaalteenustele, muidu meil ei õnnestu ka naisi kaasata niisugusel viisil, nagu me soovime ja siis ma tahtsin veel mainida kuritegevust. mõningaid ressursse vähendatakse ja, ja, ja siin on mitmesuguseid tagasilööke sellega seoses ja ma arvan, et meil tuleb äh, ka selles suhtes sõna võtta, kui me räägime julgeoleku ja turvalisuse ja sellest valdkonnast. sest kui me räägime kuritegevuse vastasest võitlusest, siis kuritegevus neelab avaliku sektori vahendeid ja ka puhtaid ressursse ja see õõnestab riikide tõelist <clears throat> majandust mitte ainult Lõuna-Euroopas, vaid ka kogu Euroopas ning lõpetuseks tahan ma aru saada seda, mis puudut-, küsimust, mis puudutab noorte, noori inimesi. meil on ambitsioonikad eesmärgid, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peavad noored inimesed öö, äh, omama õigust haridusele, sellisele haridusele, mida nad soovivad. ning see ei ole praegu nende väheste rahadega garanteeritud, sellepärast tahaksin ma teada, ähm, mida te selle kohta ütelda oskate just eelarve valdkonnas, sellepärast et see on just strateegilise tähtsusega Euroopas, aitäh! Äh, suur tänu! proua Lulling. suur tänu, proua esinaine ma sooviksin vabandada proua Haugi ees, see rong, millega ma, millega ma tulin, pidi kohale jõudma Luksemburgist kaks ja pool tundi tagasi, aga ta jäi tund aega hiljaks, seetõttu jäin minagi hiljaks ja ei kuulnud kõike, mida teil öelda oli. mul on üks üldisem kommentaar. härra Levandovski, eelarve eest vastutav volinik, kirjutas kirja Euroopa Parlamendile ja ta ütles, et ta soovib, et Euroopa Parlamendi eelarve ei suureneks rohkem, kui suureneb Euroopa Komisjoni oma. minu arvates on see vastuvõetamatu. ma arutasin seda küsimust ka eelarvekomisjoni esimehega muuhulgas. tema ütles, et me ei taha, et et kui äh, parlamendi eelarve suureneb, siis ei, äh, oleks see poliitiliselt väga ebapopulaarne. samas parlamendi ees seisavad mitmed probleemid. näiteks laienemine, kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ühineb Horvaatia, me peame vastu võtma vaatleja liikmed siia see puudutab ka tõlkide arvu suurenemist. kui me arvame, et me ei peaks tähelepanu pöörama härra Levanovski kirjale, siis ei ole meil mõtet ka lisaressursse küsida nendele valdkondadele, mis on meie komisjoni pädevuses siin. seega proua Haug. kas eelarvekomisjon on tõesti veendunud, et oleks poliitiliselt vale, kui meie äh, eelarve suureneb rohkem kui komisjoni, Euroopa Komisjoni oma, võttes arvesse ka meie pädevuste suurenemist. kvestorina kohtusin ma tõlkimispeadirektoraadi esindajatega Luksemburgis. ning nemad soovivad erinevatest keeleosakondadest isegi inimesi valla, mujale üle kanda. samas meil on suuri probleeme tekstide tõlkimisega komisjonides ju ei hääletata ennem, kui kõik tekstid on kõikides keeltes vas-, öö, olemasolevad. selline olukord on vastuvõetamatu, Euroopa Parlament peab olema võimeline korralikult töötama. see pole praegusel hetkel aga tundub, et kui meilt ressursse veel ära võetakse, ei ole see võimalik ja siis ei suuda, suuda me tõlkida kõiki tekste kõikidesse keeltesse õigeaegselt kõikide komisjonide jaoks. niisiis, kas eelarvekomisjon võttis kõiki neid aspekte arvesse? komisjonil ei ole selliseid probleeme nagu meil. Nende töö ees ei ole ka selliseid piiranguid. meiega liitub veel vist kaheksateist kolleegi erinevatest riikidest. peale horvaatlaste veel niisiis, kokku on uusi liikmeid üle kolmekümne. aga meil ei ole võimalik siis ka töötada, kui parlamendi eelarve sama suureks jääb. kui vaadata nüüd, mida me kõik peame tegema, siis parlamendisaadikud juba kurdavad, et ruumi ei ole piisavalt. Õnneks on meil eraldatud natukene rohkem raha sekretäriaadi jaoks, aga siiski meil on tarvis rohkem ruumi. et meie, meie kaastöötajad saaksid ka korralikult tööd teha. kvestoritel äh,, asepresidentidel, ase, e-, esi-, komisjonide esimeestel on küll suuremad kontorid aga meie tavakolleegidel on kontoritega probleeme, nad ei saa korralikult töötada, samuti on probleeme personalil. me peame tegelema oma personali töötingimuste alaste õigusaktidega samuti. ma mõistan, et need olid sellised üldisemad märkused, aga minu arvates on väga oluline, et eelarvekomisjoni liikmed oleksid teadlikud sellest, et nende poolt vastu võetud otsused oleks õiged, olgu meil siis majanduslangus või mitte. meil on tarvis Euroopa Parlamendi jaoks rohkem raha, kui me soovime ka korralikult töötada. mina tahaksin teada milline on enamuse eelarvekomisjoni liikmete arvamus, kas nad tõesti arvavad, et äh, meie eelarvet ei peaks rohkem suurendama kui komisjoni oma. suur tänu, proua Lulling! me kuulasime nüüd terve hulga huvitavaid küsimusi ära. tegemist on ju väga ulatusliku temaatikaga tuleviku jaoks ja seetõttu tuleb rõhutada, et kolleegide poolt tõstatatud küsimustega tuleb tõsiselt tegeleda, eriti mis puudutab soolist aspekti. see on oluline küsimus parema tuleviku saavutamisel. nii, paar kõne soovivad veel, proua Sinclair. suur tänu. ma soovisin vastata proua Lullingule. kust te arvate, see raha peaks siis tulema? saadikute tervishoiukulud suurenesid kolmkümmend kaheksa protsenti, meelelahutuskulud suurenesid kaheksakümmend protsenti, loodetavasti te naudite nüüd oma lisašampust. kust see raha peaks nüüd tulema? üle Euroopa kärbitakse eelarveid ning ka meie peaksime pigem arutama selle üle, et võib-olla peaksime oma eelarvet kärpima, mitte suurendama oma kulusid suur tänu. proua Haug, nüüd vastusteks, palun. suur tänu. viimane küsimus kõigepealt. ma pean sellele küsimusele tõesti vastama kui eelarvekomisjoni aseesinaine, mitte ajutise komisjoni esi-, esinaine. härra Levandovski võttis tõesti parlamendi ja teistegi institutsioonidega ühendust ning ta ütles, et eelarve ei tohiks suureneda üle ühe protsendi. aga Astrid, see on juba minevikku jäänud. eelarvekomisjonis ja eelmisel nädalal, nädalal täiskogul hääletasime me suuniste üle, võtsime need ka vastu. ja seeläbi on parlament selgelt öelnud, et eelarve peaks suurenema vastavalt inflatsioonimäärale ehk siis umbes kaks koma kolm protsenti. Jaanus Levandovski, ühest protsendist oleme me öö, enne juba kaugenenud. eelarveraportöör on härra Fernandes. tema on proua Lullingi fraktsioonikaaslane. ta tegeleb rohkem mikromajanduslike aspektidega ja kui teil on rohkem küsimusi nendel teemadel, siis küsige neid temalt. aga ma kordan parlament on juba otsustanud, et e-, eelarve peaks suurenema üle ühe protsendi. samas me ei ole veel otsustanud, äh, milline peaks olema tegelik eelarve suurenemine, kas see peaks olema see viis koma kuus protsenti, see tundub meie kõigi jaoks natukene liiga suur, seega piirdusime pigem selle inflatsioonimääraga. niisiis, praegu ma kõnelesin pigem eelarvekomisjoni aseesinaisena, mitte ajutise komisjoni esinaisena. proua Sinclair rääkis otse vastupidist juttu proua Lullingile. ma mõistan, et Euroopa Parlamendis on erinevad arusaamad. ning mõned hääletused on üsna konfliktsed. samas asjad tuleb vastu võtta vastavalt häälteenamusele, nii siin ju kõik toimib. ma võin teile surekomisjonist veel natukene rääkida. kõigepealt vastuseks proua Kornelissenile. meie komisjoni tööaeg on piiratud. meie mandaatiks on luua alus parlamendi seisukohale järgmiste finantsperspektiivide asjus kui me lõpetame töö juuniks ja siis hääletame, siis on meil olemas seisukoht ning meie allkomisjon lõpetab töö. ma ei tea, kas formaalselt peab vastu võtma ka mingisuguse otsuse meie komisjoni töö lõpetamiseks, aga ma arvan, et mitte. me ei soovi ka oma mandaati pikendada või sellist soovi avaldada, sest meie töö saab valmis läbirääkimised nõukoguga finantsperspektiivide asjus on eelarvekomisjoni asi. ma ju ütlesin, et mina sinna ei oleks kaasatud, aga see ei ole suure komisjoni pädevuses, selleks ajaks on loodetavasti ta oma töö juba lõpetanud. nüüd sooline aspekt tõesti, see on oluline, aga kui me soovime seda siia kaasata, peame me esitama ühe üldise nõude. me peame ütlema, et äh, sooline võrdõiguslikkus peab olema tähtsamal kohal. kui vaadata nüüd seda meie raporti projekti, siis seda jah, võib-olla tuleks veel muuta mõneti, aga kui seda täpsemalt lugeda, siis sinna on sisse toodud üldised suunised, see ei ole ju see lõplik täpne programm protsess on järgmine. juunis paneme paika meie oma parlamendi seisukoha. juuni lõpus, juuli alguses tuleb komisjon välja oma õigusloomelise ettepanekuga, kus on sees kõik need numbrid, tabelid ja nii edasi ja, ja nii edasi. siis algavad läbirääkimised. kui läbirääkimised nõukoguga on meie jaoks edukad, siis lepitakse nõukoguga ühiste poliitikate asjus kokku läbi õigusloome, see on alati nii olnud. Te vast mäletate, et komisjon on välja tulnud õigusaktidega ühtekuuluvuspoliitika, ühise põllumajanduspoliitika, kunagi seitsmenda tulevase kaheksanda raamprogrammi asjus ning kõik need mitmeaastased programmid, nendega tegeletakse ka siis. ning alati tuleb ka silmas pidada, et võetakse arvesse naisi. aga mulle on jäänud mulje, et me üritame sisse murda lahtisest uksest naistena keegi ei ole meie seisukohtadele vastu, isegi komisjon oma kakskümmend kakskümmend strateegias on korduvalt öelnud, et Euroopas peab tõusma jõukus, aga seda me saame saavutada ainult siis, kui me suurendame naiste tööhõive taset. kui me suurendame naiste tööhõivet, tuleb, selleks tuleb täita teatud tingimused. me peame parandama ähm, laste öö, äh, eest hoolitsemise tingimusi, näiteks Saksamaal, minu kodumaal, on selles valdkonnas veel palju ette võtta. aga loomulikult tuleb tegeleda ka noorte naiste koolitamisega, me peame toetama nende haridust ja koolitust, samuti peame tegelema vanemate naistega, kes soovivad võib-olla tööle naasta pärast laste saamist, neil võib olla probleeme, sest nad on tööturult olnud mõned aastad väljas. me peame aitama kaasa nende integratsioonile tööturgudele. muidu meie üldine tööhõive ei suurene. aga samas peame me selgelt ka ütlema, et soolise võrdõiguslikkuse instituuti tuleb piisavalt rahastada, muidu ta ei saa oma tööd teha. kõikides nendes asjades tuleb aga kokku leppida pärast finantsperspektiive. me peame tegutsema nii nagu alati, me peame pöörama komisjoni tähelepanu naiste või soolise võrdõiguslikkuse või naiste tööhõive küsimustele. asi ei ole ainult selles, et tuleb tagada, et naised saaks tööd, vaid et nad saaksid ka head tööd, kvaliteetset tööd. proua Morin Chatier on täiesti õigus. Euroopa Sotsiaalfond on üks olulisemaid instrumente, seda oleme me maininud ka oma komisjoni aruteludes. see on üks instrument, mida saab tõesti kasutada naiste võimaluste suurendamiseks, nende töölevõetavuse suurendamiseks. see ei tegele ainult naistega, aga naised on sinna selgelt kaasatud. ning seda tuleb ka silmas pidada oma õigusloomes kõik küll ei arva, et me nii peaks edasi tegutsema, aga vahel tundub mulle tõesti, et kvoodid oleks õige lahendus. kui me võtame vastu mingisuguseid õigusakte, tuleks sinna sisse kirjutada ka kvoodid. liikmesriigid peavad Euroopa Sotsiaalfondi ju ellu rakendama, see ei ole sajaprotsendiliselt Euroopa äh, raha viiskümmend protsenti tuleb Euroopast ja viiskümmend protsenti mujalt. aga meil on tarvis sundida meie agentuure ka soolist võrdõiguslikkust silmas pidama. vahel nad seda ei tee, loomulikult te tunnete omaenda liikmesriiki kõige paremini näiteks minu piirkonnas juhtub üsna sageli, et töötud kaevurid, kes on töö kaotanud, sest kaevandus on kinni pandud, nendega tegeletakse kohe, aga naised unustatakse. seega ma arvan, et me saame olla edukad ainult siis, kui meil on olemas ka kvoodid selle taga on head põhjused, kui me oleme juba kokku leppinud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, siis seal, seal strateegias on sees ka kvoodid, nüüd on meil võimalus need ka ellu rakendada. Brital oli ka küsimus, ta on kahjuks küll juba lahkunud, ta ütles, et raportis tuleb öelda, et me peame kasutama sama suurt rahasummat ÜPP jaoks, kuigi restruktureeritult. ja äh, sama summa peab minema ka ühtekuuluvuspoliitikale. kus see, see lisaraha peaks siis tulema? mina praegusel hetkel seda ei tea. praegusel hetkel peame me need summad kokku liitma, see on nüüd meie töö järgmine faas, me peame paika panema oma tegutsemisstsenaariumid, me peame nõukogule ütlema, et kui te raha ei eralda, siis teatud poliitikat tuleb unustada. ning siis liikmesriikide rahandusministeeriumid peavad need vajalikud summad ka üles leidma. kui rääkida nüüd summade suurusest, siis nad ei pruugi jääda samaks, suurusjärgud on enam-vähem samad. üks koma null kolme protsenti eriti arvatavasti ei ületata ja seda ei peakski tegema, võib-olla see protsent saab olema üks koma null neli või üks koma null kuus, midagi sarnast. Te kindlasti teate, et projektidele projektid kulutavad erinevates äh, äh, faasides erineval hulgal raha, on näiteks projekti keskpaigas kulub rohkem raha kui lõpupoole. seega meil on võimalus nende summadega veel natukene mängida. veel üks asi, mida me soovime. nimelt, et Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupank töötaksid meiega koos. panemaks paika meie ühised poliitikad ning uurimaks, kuidas eelarverahasid liikmesriikides kulutatakse. ehk siis mitte Euroopa Liidu rahasid, vaid liikmesriikide enda rahasid. seeläbi saame me võib-olla ellu rakendada roh-, palju rohkem uusi projekte, aga me, liikmesriikide tasemel ja Euroopa tasandil tuleb tegutseda harmoneeritult. seega me peame lihtsalt saadikuid siin üles kutsuma, veenma oma kodumaa parlamendisaadikuid, sest meil on tarvis nendega koostööd teha. ma ei tea, kas ma vastasin nüüd kõikidele küsimustele? vähemalt enamikule, ma arvan nagu ma juba ütlesin, see, me peame üldises osas mainima soolist võrdõiguslikkust, võib-olla ei peaks selle, selle kohta kirjutama eraldi peatükki, aga me peaksime ära mainima, mida me ei tohi unustada. ning üldise eelarve puhul saame sellega edasi minna. suur tänu, proua Hauk. meie komisjon esitab ka mõned muudatusettepanekud me üritame tagada, et soolist võrdõiguslikkust peegeldatakse ka teie töös surekomisjoni raportis. ja siis minnakse tööga edasi eelarvekomisjonis. nüüd ajakava meie komisjoni jaoks. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kakskümmend kaheksa märts, kaksteist, kell kaksteist päeval. hääletus meie komisjonis kahekümnendal aprillil ja me juba kuulsime, et hääletus surekomisjonis on mai lõpus, täiskogule minnakse juunis. veel kord suur tänu kogu selle info eest nendes olulistes küsimustes, proua Haug. Mm. Mm, mul on siin veel üks küsimus kolmekümne esimene märts on meie muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kui komisjon või komisjoni liikmed tahavad muudatusettepanekuid esitada, siis nad peavad seda tegema enne kolmekümne esimest märtsi, sellepärast et vastasel korral ei saa me neid äh, läbi vaadata isegi kui komisjon muudatusettepanekuid teeb, siis äh, need ei lähe ju otse täiskogule. Äh, kui me tahame komisjonis nendega tegeleda, siis meil on need eelnevalt vaja kätte saada. ma püüan siis äh, seda veidi selgitada, võib-olla saite te valesti aru. meie teeme oma muudatusettepanekud, hääletame need oma komisjonis läbi ning see kõik esitatakse suure komisjonile arvamuse vormis niisiis, me ei esita muudatusettepanekuid äh, teie komisjonile otse, vaid äh, teie komisjon saab meie komisjonilt arvamuse vormis meie mõtted. Äh, ma loodan, et ma selgitasin seda küsimust suur aitäh veel kord kogu selle info eest, mida te meile edastasite ning palju edu teile teie töös erikomisjonis. liigume aga nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number viis, demograafilised muutused ja nende tagajärjed Euroopa Liidu tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale. me oleme demograafilisi muudatusi juba arutanud ja oleme arutanud ka nende muudatuste või nende muutuste olulisust äh, Eh, meil on vastutav raportöör, kelleks on proua Zabovska. me eh, esitame selle arvamuse Regi komisjonile, mis on juhtivkomisjon. ja annan nüüd sõna proua Zaborskale, et ta eh, räägiks meile veidi põhjalikumalt oma seisukohtadest ja ettepanekutest eh, selle eh, dokumendiga seoses ja siis toimub meil ka arutelu. kõigepealt saab sõna, nagu öeldud, proua Zaborska. suur aitäh, lugupeetud esinaine, kallid kolleegid. raport on tõesti väga huvitav ja ma usun, et eh, ühtekuuluvuspoliitika äh, saab äh, suuresti äh, parandada neid poliit-, demograafilisi probleeme, millega me silmitsi seisame. nagu te, äh, lugupeetud esinaine, väga õigesti ütlesite, on meie komisjon demograafiliste muutuste küsimusega tegelenud juba ja seda aastal kaks tuhat kuus, kui komisjon avaldas oma rohelise raamatu demograafiliste aspektide ja põlvkondade vahelise solidaarsuse küsimuses. ja eh, sellest ajast alates oleme me mitmeid raporteid ka koostanud selles vallas. ühtekuuluvuspoliitika ehm, hõlmab eh, mitmeid demograafiliste muutuste aspekte, näiteks eh, madalat sündivust, aga ka elanikkonna vananemist Euroopa Liidus ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika saab väga positiivselt äh, mõjuda sündivuse suurendamisele. Äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, saab parandada ka meie ühiskondades vanematele inimestele pakutavate tervishoiuteenuste kvaliteeti. lisaks selleks saab ta anda pensionieelses eas olevatele inimestele võimaluse töö leida. mina siin dokumendis keskendun küsimustele, mis äh, keskenduvad äh, demogra-, äh, graafilise defitsiidile ning ma käsitlen selliseid meetmeid, mis saaksid olukorda parandada ja need ettepanekud, mis siin ära on toodud, tuleks esitada regionaalsetele eh, vastutavatele ametivõimudele. kõigepealt regionaal re,, regioonide pädevus selles küsimuses varieerub liikmesriigiti ning eh, see sõltub eh, pädevustest, milli, mida erinevad regioonid erinevates liikmesriikides omavad. ääretult oluline on selle kõige taustal austada ka lähimuspõhimõtet tuleb ära kasutada regionaalseid poliitikaid, mida Euroopa ühtekuuluvuspoliitika toetab. see poliitika on tõesti väga huvitav, sellepärast et äh, need regioonid, millest me räägime, on meie kodanikele väga lähedal. Äh, mina tahtsin oma arvamuses keskenduda konkreetsetele probleemidele, millega oleks võimalik ühtekuuluvuspoliitika raames tegeleda eh, ja seda just naiste seisukohast lähtuvalt. uutes liikmesriikides, aga ka viieteistkümnes vanas liikmesriigis võib täheldada ajude äravoolu ja seda mitte ainult maapiirkondades, Äh, mm, vaid lisaks on otsustatud ka kolida oma kodumaalt äh, välismaale tööle, ehk siis ajude äraval ei toimu mitte ainult maalt linna, vaid ka liikmesriikide vahel. me peame äh, parandama tööhõive võimalusi regioonides ja selleks on vaja võtta tarvitusele meetmeid, eriti just noorte naiste jaoks, kes on kõrgelt haritud tegelikult ja on veel üks probleem, mida on ka varem korduvalt mainitud. Äh, tegemist on siis probleemiga, mis puudutab äh, töö ja eraelu ühildamist äh, see mm, teenib ka sündivuse suurendamise huvisid ning selle raames tuleb kindlasti tegeleda ka vanemate inimeste eest hoolitsemisega. oma arvamuses ma ei unusta ka äh, vaesemaid naisi. Ähm, me kõik teame, et vaesus on nähtus, äh, mis äh, naisi mõjutab. uus uued teadmised, mikrofinantseerimine ja muu sarnane on asjad, mis võiksid neid naisi regioonides aidata. eelmisel nädalal ma juba mainisin, et OECD vahetult enne äh, naistepäeva äh, avaldas äh, uurimuse, kus öeldakse, et et kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti nii-öelda nähtamatust tööst eh, tehakse ära naiste poolt eh, ning eh, väga positiivne oleks see, kui Eurostat saaks kaasata oma statistilistesse andmetesse ka niinimetatud nähtamatu ja tasustamata töö kohta käiva informatsiooni, mida esmajoones teevad siis naised. me ei tohiks unustada naiste osalust vabatahtlikus töös ja tegevuses. Eurostat eh, võiks eh, võtta kasutusele ka näitajad, mis näitaksid meile, mil määral naised osalevad eh, vabatahtlikus töös. me räägime siin vananevast ühiskonnast, me teame kõik väga hästi, et aasta kaks tuhat kaksteist on Euroopa aktiivse vananemise aasta ning seetõttu äh, ühes oma arvamuse punktis äh, toome välja selle, et äh, vaja on võtta tarvitusele meetmeid, mis keskenduksid vanematele naistele suunatud tegevustele ja et vaja on ka sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust suurendada Äh, regioonides, äh, regioonidest rääkides tuleb meeles pidada, et mõned regioonid on vaesemad kui teised ja me peaksime ka rõhutama äh, vähiuuringute rahastamist nendes ebasoodsamates regioonides nii meeste kui naiste jaoks. me peaksime kasutama regionaalarengu erinevaid fonde selle eesmärgi saavutamiseks ma mainiksin ka äh, vanemate naiste te-, äh, tegevusi, äh, mida ma juba mainisin, me kõik teame, et kriisi ajal, kui vabade töökohtade arv on väike ja ma rõhutan seda ka oma arvamuses, on vaja rõhutada tööhõive küsimusi seoses vanemate, eakamate naistega ühtekuuluvuspoliitika raames on poliitikavaldkondi, mis tegelevad äh, perekondlike küsimustega, naiste küsimustega. mina leian, et raport on ääretult oluline. tegemist äh, on värske lähenemise, värske pilguga äh, sellele, kuidas läheneda regionaalarengule ning kuidas parandada naiste rolli ühiskonnas. suur aitäh, lugupeetud esinaine, mulle sõna andmast, eh, selleks, et ma saaksin oma arvamust teile tutvustada. Eh, ma olen kindel, et eh, kolleegid esitavad kindlasti omapoolsed küsimused, kommentaarid või muudatusettepanekud, olles ära kuulnud, mis on mul öelda, aitäh! suur aitäh, proua Zaborska! kõigepealt annan ma sõna proua Mahanile, aseesinaisele, palun, teil on sõna suur aitäh, lugupeetud esinaine. ma mm, tervitan seda tööd, mille proua Seborsk on ära teinud. ja äh, tulen tagasi küsimuse juurde, mis puudutab eesmärke. Äh, ma arvan, et üldiselt on eesmärgid väga hästi paika pandud, aga tahaksin ühe asja juurde tagasi pöörduda, number kuus. siin punktis äh, öeldakse, et äh, Eurostat äh, peaks välja töötama indikaatorid, et mõõta naiste osalust vabatahtlikus tegevuses ja töös. ma arvan, et me peaksime isegi kaugemale minema, sellepärast et meie üleüldine eesmärk on ju tagada, et naiste tehtud töö oleks midagi, mida inimesed mõistaksid ja millest nad teaksid ma arvan, et seda tuleb teha äh, Eurostatist laiemalt. Äh, regioonides ähm, tuleks ka sellega tegeleda. Äh, vabatahtlik töö ähm, peaks võimaldama naistel, kui nende pädevusi tunnustatakse, ähm, võimaldama siis äh, teha tööd nagu teised, kellel on võib-olla äh, akadeemilisem koolitus. Äh, ma arvan, et me äh, peaksime pädevuste tunnustamist rohkem esile tõstma. suur aitäh! suur aitäh ja proua Bauer! suur aitäh! väga huvitav on äh, Äh, neid küsimusi tõstatada ühtekuuluvuspoliitika vaatenurgast, äh, seda siis ühelt poolt ja mm, teiselt poolt siis demograafiliste muutuste äh, vaatenurgast ning väga huvitav on keskenduda naiste olukorrale selles kõiges. mulle näib, et tegemist on tõelise väljakutsega ning nende küsimuste valupunktide esiletoomine on väga huvitav ja seetõttu ma arvan, et äh, infrastruktuuri küsimus ühtekuuluvuspoliitika vallas on tõesti võtmetähtsusega küsimus. ja seetõttu on mul tunne, et äh, võib-olla on see võib-olla ühepoolselt kajastust leidnud siin äh, arvamuses sellepärast et siin ei ole küsimus mitte ainult äh, sotsiaalses infrastruktuuris. ma äh, tõesti hindan proua Zaborska terviklikku lähenemist. võib-olla oleks äh, aga vaja infrastruktuuri ja ühtekuuluvuspoliitika küsimus äh, ja naiste olukorra küsimus selles protsessis äh, avada äh, äh, ühtekuuluvuspoliitikat tulevikus silmas pidades laiemalt siin dokumendis. seda veidi laiendada. mulle tundub, et lisandväärtuse loomine on suur väljakutse, aga samas on mul ka tunne, et Äh, see töö tõesti väärib tegemist, äh, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika tulevik võib äh, naiste jaoks tõesti võtmetähtsusega küsimuseks osutuda. aitäh! suur tänu, proua Kosta järgmisena! suur tänu, proua Zaborska, selle väga täpse hinnangu ja asjakohase hinnangu eest siin on tegemist teemaga, kus meil tuleks tõesti teha suurem jõupingutus ja tuua välja, mis on need põhilised võtmeteemad. see aitaks meil ka piirkondlikku ühtekuuluvuspoliitikat ümber suunistada just sellisel ajahetkel, kus me mõtleme selle üle, missuguselt ümber kujundada Euroopa struktuurifonde. põhimõtteliselt olen ma tõstatatud küsimustega nõus. küsimus nähtamatust tööst sellest räägiti juba Pekingis. me peaksime rääkima äh, jõukuse loomisest äh, vabatahtliku töö kaudu, isegi kui sissetulekut sellest ei saavuta, saada. ning üheksakümne viiendast aastast edasi äh, palutigi Pekingi järgselt kõikidel ÜRO liikmesriikidel <clears throat> defineerida asja just nõnda, et möönda, et võetakse arvesse ka vabatahtlikku tegevust ühiskonnas. siis äh, mikrorahastamine. võib-olla ei peaks viitama mitte sellele ainult kommertstasandil, vähemasti nii on see itaalia keelde ära tõlgitud, ma arvan, et peaks olema siin selge, et räägitakse mikrorahastamisest selle nimel, et vähendada naiste vaesust ja luua, suurendada nende sõltumatust ja selles osas on väga häid ja huvitavaid kogemusi. teine asi, mida peaks veel võib-olla täpsemalt rõhutama, on see, et meil tuleb tagada suuremat autonoomiat, iseseisvust ka eakamatele, niivõrd-kuivõrd piirkonnad suudavad sellele kaasa aidata, olgu mingite vautšerite või maksuvabastuste abil, et nad oleksid sõltumatud. kolmas Mm, punkt, rõhutan seda, mida proua Morin ütles. ma pööraksin veelgi enam tähelepanu sellele, kuidas äh, edendada eakamate huve, kuidas toetada neid äh, institutsionaalselt, institutsioonide kaudu ja ka töökohtade kaudu, kus on koolitusvõimalused neile ette nähtud ja ka noorte ja eakamate vahelise solidaarsuse suurendamiseks, näiteks et aidata, noored õpetavad vanematele arvuteid ja nii edasi. ja minu meelest oleks kasulik, kui viidataks ka äh, elukoha Mm, küsimustele taas äh, selle nurga alt, et toetada perekondi ja eakamaid, sest meil on äh, inimesi äh,, mille puhul piirkondades on just sellega raskusi, et nende autonoomsust suurendada. suur tänu, proua Kostale, nüüd saab sõna komisjoni esindaja, härra Roland. Merci Madame la Présidente. Euh, Quelques, quelques... suur tänu, proua eesistuja. ütleksin paar sõna äh, tausta loomiseks. märtsikuu lõpul tuleb komisjon välja raportiga demograafiliste muudatuste kohta, tegemist on kahe aasta tagant ilmuva raportiga. see oleks pidanud läinud aastal välja tulema, aga ilmub nüüd alles Äh, ma ei hakka teile ära rääkima, mis seal on, aga võin juba praegu teatada, et on tegemist kahe põhilise ähm, ettepanekuga selles arvamuse projektis ja need on tegelikult head uudised. Äh, sündivus selles osas on minu arvates positiivseid trende, see ei ole mingisugune uudis muidugi, aga seal on ka positiivne seos nende meetmetega äh,, mis on võetud naiste paremaks kaasamiseks tööturule, seda näete raportis. nii et põhimõtteliselt võib öelda, et ühtekuluvuspoliitika, mis sellist tegevust toetab, see tõesti toimib. ja teine asi, ärgem unustagem ka piirkondlikke aspekte, aga liikmesriikide tasandil tasandist rääkides, on rida liikmesriike, kes, kus on ränne negatiivne ja nemad on hakanud nüüd positiivse rände suunas liikuma, see on samuti hea uudis. see siis puudutas liikmesriikide tasandit, aga ka piirkondade jaoks on see samavõrra hea. Äh, mis puudutab punkti seitse minu kolleegid, kes selle Euroopa aasta teemaga tegelevad, võivad teile anda parema vastuse selle kohta, kas on naiste jaoks ka mingeid konkreetseid meetmeid ette nähtud. aga loomulikult tuleb hoolitseda selle eest, et naisi ei unustataks. nii palju mul oligi öelda ja kui te soovite minult midagi täpsemat veel teada, siis olen teie käsutuses, suur aitäh! Eh, suur tänu, proua Saborska, kas teil on midagi märkida? suur tänu, proua eesistuja. tänan kõiki kolleege, kes sõna võtsid ja ka härra Rolandit märkuste eest. ehk veel paar sõna lisaksin omalt poolt. leian, et mm, saan need teie ettepanekud oma arvamusse sisse panna suur tänu, et rõhutasite ka infrastruktuuri küsimust. see kindlasti aitab kaasa vaesuse vältimisele ning aitab öö, hoida ära selle, et nõrgematest piirkondadest lahkutakse, et see ajude väljavool nõrgematest piirkondadest, sellel on otsene mõju ka demograafilistele probleemidele. nüüd see, mida nimetas proua Costa neljanda punktiga seoses, mikrorahastamine, mikrofinantseerimine äh,, ja äritegevus. me võime võib-olla siin siis asja natuke laiemalt, laiemas kontekstis esitada. ja veel üks äh, lühike mm, märkus, mis puudutab maksustamist ja piirkondlikku pädevust ja finantsaspekte. Äh, need jäävad ju liikmesriikide pädevusse, sellepärast ma arvan, et meil ei ole piirkondlikul tasandil võimalik selles valdkonnas midagi ütelda, see on ju liikmesriikide tasandi pädevus. tänan kõiki kolleege, kes äh, tegi ettepan-, tegid ettepanekuid ja parandusettepanekuid ja muudatusi ja loodan, et me paneme selle ettepaneku nüüd ilusti kokku. suur tänu, proua Zaborska! väga lühike kommentaar ka proua Bauerilt. mul on väga lühike kommentaar ma tahaksin osutada sellele, et ungarikeelses tõlkes on punktis viis viga. suur tänu, et te seda märkasite. nüüd ajagraafikust. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne teine märts, hääletus toimub komisjonis kahekümnendal aprillil ning täiskogu, vabandust täiskogu kahekümne kuuendal juunil. seda Jag skulle vilja föreslå kollegorna en ändring. võiksin kolleegidele teha ettepaneku, me võiksime tänast päevakorda muuta, sest sest, sest proua Francesca Balciani äh, on jõudnud kohale, tema raportöör kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raporti osas ning minu ettepanek, kui te olete nõus minuga, on järgmine. et me peaksime muutma päevakorda ja võtaksime nüüd arvamuste vahetuse kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas. kas võiksite olla sellega nõus? kena, siis võtame punkti kaheksa tänasest päevakorrast. ja saame siis kuulda, missugune on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve taust. seega annan sõna proua Francesca Balzanile, kes on raportöör kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve jaoks. tere tulemast meie naiskomisjoni, palun, teil on sõna, olge lahked Grazie per questo incontro. suur tänu, et te mind siia kutsusite. ma arvan, et sooline aspekt on eelarvestamises väga oluline. eelarvest-, eelarve koostamine on igal aastal üsna pikk protsess. käesoleval aastal soovin ma võimalikult palju kaasata kõiki erikomisjone, sest me üritame ju paika panna oma sektoriaalsed prioriteedid töödokumendis ja resolutsiooni projektis üritasin ma välja tuua üldisemad prioriteedid, mis võiks olla siis edasise töö aluseks eelarve kallal. kõigepealt siis kakskümmend kakskümmend strateegia, mis peaks olema kõige südames, mida me ette võtame. igal aastal on väga keeruline meie eelarvete jaoks suuniseid ja prioriteete paika panna. käesoleva, käesolev aasta on erinev, sest me saavutasime väga suure häälteenamuse kakskümmend kakskümmend strateegia osas esi, esimest aastat on meil kasutuses Euroopa semester ning liikmesriigid soovivad edasi minna ka majandusjuhtimisega, tugevdada seda. ja seetõttu peame me olema Euroopa Liidu võtmeeesmärkide osas olema, koordineeritult tegutsema. üks võtme, peamine võtmeeesmärk on kakskümmend kakskümmend strateegia, mida tuleb ka piisavalt rahastada seega see on meie töö südames, aga Euroopa Liidu eelarve ja, ja liikmesriikide eelarvete vahel peab olema tugev sidusus. esimene Euroopa semester on, mängib olulist rolli kakskümmend kakskümmend strateegia juures ning mina tulin nüüd välja oma esialgse ettepanekuga, et see peaks olema meie aluspõhimõte. nüüd pärast töödokumenti, kui vaadata resolutsiooni projekti, mille ma esitan järgmisel nädalal täiskogule, siis seal ma toon välja, äh, ma eeldan, et kõik nõustuvad sellega, et me peame äh, kakskümmend kakskümmend strateegia ellu viima, siis peamine põhimõte oma resolutsioonis on, et meil on tarvis rohkem ja parema kvaliteedi, kvaliteediga töökohti. ning see kehtib eriti naiste kohta, sest naiste, naised Euroopa kodanikena neil on kõige raskem tööd, eriti head tööd leida. ning kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve jaoks sooviksin ma ka, et me paneksime paika tingimused töökohtade loomiseks, et ka naiste hulgas levitataks rohkem teadmisi, kogemusi ning alati ka suureneksid investeeringud. see kõik tähendaks, et me saaksime minna edasi ja saavutada ka Euroopa lisaväärtust. niisiis, see on minu töö südames. mõte on siin selles, et kogu eelarvemenetluse käigus peaks me sellest äh, kinni hoidma, me peaksime arvesse võtma äh, eri, meie parlamendikomisjonide prioriteete, mis peaks olema meie töö aluseks. niisiis, ma palun kõiki Euroopa Komisjon, Euroopa Parlamendi komisjone, et te töötaksite selle nimel, et paika panna enda prioriteedid, see on hädavajalik, et me saaksime eelarve koostamisega edasi minna. et me saaksime komisjoni ettepanekud Äh, teadmistepõhiselt analüüsida. samas tulen minagi välja oma uue ettepanekuga, mis puudutavad meie pilootprojekte ja algatusi, mille nimekirja me siis peaksime koostama, et saaksime tagasisidet komisjonilt, Euroopa Komisjonilt ka selles osas, äh, milliste ellurakendamine üldse tõenäoline on. ning Euroopa Parlament loomulikult saab muuta ka arve eelarves. eesmärk on selles, et eelarvet oleks lihtne lugeda ja ta oleks poliitiliselt sidus. minu soov ning ka tänase kohtumise äh, taust on ju selles, et me peame paika panema oma poliitilised prioriteedid, mida teie oma komisjonis arvate, mida peaks peegeldama ka järgmise aasta eelarves, võttes arvesse teie komisjoni pädevusi. ei ole ju kahtlustki, et tegemist saab olema tundliku teemaga, sest mano-, manööverdamisruum on väga väike varsti toimub ka erakorraline meie komisjoni koosolek, kus pannakse need prioriteedid ka paika. kuna eelarve ka on meil kitsas, siis peame me tõesti üle vaatama oma prioriteedid, võib-olla muutma neid, mis ei ole vahest kõige paremini toiminud, mis ei ole lubatud äh, soovitult hästi toiminud. ehk siis, eks eh,, eh ehk siis, et me peaksime äh, koostama eelarve, mis ei oleks mitte ainult teostatav, vaid ka, vaid ka kasulik. suur tänu! suur tänu kogu selle info eest. proua Matera on meie arvamuse koostaja. proua Jimenez annab meile ka veel lisainfot, palun, proua Jimenez Ah, Jiménez. Mic microphone. Jiménez. Sì, sì, sì. Scusi. Avevo dei... parlo a nome della signora Matera in questo caso. Mina kõnelen siin proua Matera nimel, ta ei ole veel siia jõudnud. mul on proua Belsanile paar kommentaari ja ka paar küsimust. kaks tuhat kaksteist on ka aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta. ja Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias on viis mõõdetavat prioriteeti, eesmärki. me peame jätkuvalt võitlema ka vaesuse vastu, võttes arvesse praegust majandus- ja rahanduskriisi, siis ütlete te, et pilootprojekte tuleks piisavalt rahastada tagamaks nende edukus võitluses vaesuse vastu. soolise, me peame toetama soolise võrdõiguslikkuse instituuti, et ta lõpuks ometi ka korralikult tööle saaks. et ta saaks tegeleda uuringute ja teadustööga, andmaks liikmesriikidele soovitusi, kuidas ebavõrdsus üle Euroopa kaotada. proua Kansani kas te ei nõustu mitte sellega, et eelarvestamise puhul ei tohiks Euroopa Parlament institutsioonina hüljata ka soolise võrdõiguslikkuse instituudi jätkusuutlikku rahastamist. milline on teie arvamus? suur tänu! ma panin ennast ka kõnelejate nimekirja, mul on paar kommentaari. kõigepealt ma nõustuksin sellega, mida siin räägiti Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi rahastamisest, see on väga tähtis. proua Balsani mainis ka peamist poliitilist prioriteeti ehk tööhõivet. ma arvan, et me kõik nõustume selle prioriteediga. tööhõive on tõesti prioriteetide nimekirja tipus. see on kõige tähtsam meie eesmärkide saavutamisel. aga tööhõivest rääkides tuleb mainida ka, ka seda, et ka naistel peab olema võimalus teha tasustatavat tööd. ning see tekitab mulle muret. sest me ei räägi siin ainult naiste tööhõive võimaluste suurendamisest, vaid ka võimaluste suurendamisest naistel üldse tööle minna. paljudes liikmesriikides on see probleemiks. näiteks on äh, lastehoiuga palju probleeme. palju on äh, naiste osalusel tööturul, selle taga on mitmeid sotsiaalseid aspekte. kui vaadata liikmesriikide eelarveid, mida järjest enam kärbitakse siis tundub, et kärpeid tehakse just eelkõige sotsiaalvaldkonnas, heaolu valdkonnas, kuhu kuulub ka naiste tööle aitamine. ma arvan, et kakskümmend kakskümmend strateegias peaks see olema üks meie peamisi prioriteete, kui me soovime neid eesmärke täita. ehk siis selleks peab tagama, et ka naistel oleks võrdsed võimalused. see on oluline ka järgmise aasta eelarve osas. kas on veel kommentaare? proua Kosta, tundub, et teil on küsimus, palun, teil on sõna. suur aitäh. ma Äh, hindan äh, seda äh, selgust, mm, mis meil on olnud arvamuste vahetuses proua Baltsaaniga, ta ütles midagi, mis on väga oluline. nimelt, et erikomisjonid peaksid saama prioriteedi oma arvamuste avaldamises ja ma arvan, et seda me peaksime tervitama. teiseks me tahame selget lähenemist strateegiliste eesmärkidega seoses ma olen nõus, kui me keskendume kaks tuhat kakskümmend strateegiale, siis see muudab meie elu lihtsamaks. naiste õiguste komisjonis oleme me juba eh, selles vallas soos ju teinud. ma tahaksin mõnda asja siin mainida. ma olen nõus, et strateegiline eesmärk peaks olema vaesus Äh, ja selle vähendamine. Äh, meil äh, peaks olema platvorm selles vallas, kuhu tuleb sisse integreerida ka naisdimensioon ja arvesse tuleb võtta nii äh, naisi kui lapsi äh,. vaesusest rääkides me äh, ilmselgelt näeme, et tegemist on äh, soolise nähtusega riigid äh, toovad äh, sisse eelarvekärpeid, Itaalia on teinud seda ka ja Äh, ma arvan, et me peame selle vaesusplatvormi ellu rakendama ning sellega erinevaid äh, meetmeid siduma ning see tuleb kõik siduda ka väga olulise veel ühe Euroopa Parlamendi äh, resolutsiooni ettepanekuga, mis puudutab mikrorahastamist Äh, ja ma arvan, et äh, kui inimesed teaksid, et äh, mikrorahastamine toimub ikkagi veel eelarve, eelarvepõhiselt, siis see oleks suureks abiks. lugupeetud esinaine proua Baltsani tahtis näha seitsmekümne viie protsendist tööhõivet naiste puhul, aga mida me ei soovi näha, on olukord, kus inimesed keskenduvad kuludele ja mitte investeeringutele ma arvan, et prioriteedid saavad anda omapoolse panuse, näitamaks kätte suund, kuhu tuleks liikuda. ja loomulikult me, eh, me võime seda arutada Euroopa fondidega, aga ma arvan, et me peame üles kutsuma ka liikmesriike eh, sellel suunal tegutsema ja Euroopa Liit peab sellel suunal samuti tegutsema rohkem, sest eh, kui me räägime äh, sotsiaalhoolekandest ja tööhõive küsimustest selles vallas, siis ääretult oluline on suurendada mm, ja luua töökohti äh, noortele ja naistele ja et need töökohad oleksid ka kvaliteetsed. elukestev õpe, äh, oskused, need kõik peavad olema meie prioriteetideks pärast äh, Lissaboni on meil teatud õigused elukestva õppe vallas ning kultuurikomisjon on nõus, et äh, investeeringud elukestvas õppesse ei ole piisavalt kõrged, samamoodi ei ole piisavalt palju investeeringuid teadusuuringutesse. ning seetõttu tuleb siin rohkem ära teha, eriti mis puudutab neid projekte, mis tegelevad noorte naistega Äh, näiteks on selline projekt äh, Noored liikuvuses. Äh, lisaks tahaksin mainida ka naistest ettevõtjaid, kes on iseenda tööandjad. siin vallas on ettevalmistavad tegevused juba tehtud ja ma arvan, et me peame selle tööga ka jätkama. ja võib-olla saaks meie komisjon selles vallas konkreetsemat infot edastada väga paljud äh, naised töötavad riigisektoris, aga kui mikrorahastamist äh, pakkuda, siis see annab kindlasti äh, väga palju positiivset äh, naiste jaoks. veel üks küsimus. me küsisime küsimuse, ja ma ei ole päris kindel, kas see on õige koht seda teha, aga me palusime komisjonil äh, kiiresti tegeleda sellega, kuidas Euroopa fonde kasutatakse, sellepärast et üks asi, mida me ütlesime, on see, et tuleb äh, paika panna see, mis ei ole toiminud siiamaani. Äh, väga paljudes riikides struktuurifonde ei kasutata kõige paremal viisil ära Eh, võib-olla sellepärast, et liikmesriigid või regioonid ei ole kaasrahastanud eh, projekte. teised kolleegid eh, on ka seda maininud ja meie ettepanek oli selline, et vähemalt ettevalmistavas faasis peaksime me mõtlema sellele, kuidas muuta Euroopas toimivat kaasrahastamist. vähemalt lühiajaliselt ehk siis teiste sõnadega tuleb äh, keskenduda äh, teatud äh, projektidele, mõnedele projektidele ja vähendada kaasotsustus, vabandust, kaasrahastamismäära. See oleks suureks abiks, sellepärast et väga paljud projektid viiakse läbi ju regionaalselt ja mitte riigi tasandil. suur aitäh, nüüd saab sõna proua Patsani suur aitäh äh, nende sõnavõttude eest. mulle äh, jäi sellest esimesest äh, arvamuste vahetusest siin komisjonis selline mulje, et on üks põhiline küsimus. kaks tuhat kakskümmend strateegia viis eesmärki ning strateegia võtme ees, võtme eh, eesmärk on omavahel seotud ja eesmärk on tagada võrdseid võimalusi, võrdset juurdepääsu tööturule aga äh, siin komisjonis te kindlasti mõistate, et ääretult oluline on see, et naised saaksid ettevõtjatena tegutseda ning et äh, nad äh, saaksid arendada ennast selleks, et kõrgelt kvalifitseeritud töökohti saada. ja seetõttu võib-olla tuleks kõigepealt eelarvet ette valmistades paluda sel komisjonil tuua välja oma prioriteedid Eh, osana sellest laiast strateegiast, eh, mis loomulikult eh, võtab arvesse võrdseid võimalusi ja soolist võrdõiguslikkust. kahtlemata on tegemist väga olulise teemaga, eriti just majanduslanguse kontekstis, kus tuleb majanduskasvu edendada ja seda tuleb teha Mm, võttes arvesse seda potentsiaali, mida tegelikult praegu enamik liikmesriike raiskab. Eh, ja seda sellepärast, et naistel ei ole võrdseid võimalusi tööturul. Eh, mis tahes eh, valdkonnas. naisi ei kaasata avalikku ellu piisavalt ning see mõjutab ka Euroopa Liidu majandust ma arvan, et äh, tegemist on äh, väga olulise aspektiga, mis iseloomustab äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja mis iseloomustab, mis on väga oluline just majanduslanguse perioodil. tegemist on kaotsi läinud võimalusega, tegemist on raisatud potentsiaaliga. me peame seda rõhutama me eh, peame tagama selle, et naistel oleks lihtsam osaleda avalikus elus, sotsiaalses elus ja poliitilises elus ja et nad saaksid oma tegevust nendes valdkondades ühildada pereeluga. Eh, me peame eh, naistele seda kõike lihtsamaks muutma. me peame seda tegema selleks, et eemaldada takistused naiste teelt ja prioriteetide defineerimise töö on midagi, mida me juba oleme alustanud, nagu ma juba ütlesin. ja ma arvan, et see teema on väga oluline just teie komisjoni tööga seoses, sellepärast et see on väga-väga tihedalt seotud äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, mille eesmärgiks ongi tööstuste äh, äh, eemaldamine. aitäh! suur aitäh! suur aitäh teile, proua Baltsani, selle info eest, mida te meile edastasite ning suur aitäh äh, arutelul osalemast sellel väga olulisel teemal. ja nüüd liigume edasi järgmise päevakorra, päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number kuus. ai, proua Sinclair, palun. Äh, ja üks protseduuriline küsimus äh, Äh, ma oleks tahtnud olla siin proua Baltsani sõnavõtu ajal, aga ma teen täna tööd ka inimõiguste komisjonis äh, ja ma olen täna äh, oma töö korraldanud selle teie päevakorra ümber ja kui te päevakorda muudate, siis on väga keeruline tööd teha. inimõiguste komisjonis oli Iraani teemaline arutlus, oli väga huvitav ja enamik kolleege on siin, ma ei saa aru, miks te päevakorda muudate Ehm, siin on äh, üle kolmekümne liikme ja kõik peavad oma ehm, tegevusi sellele vastavalt siis ehm, korraldama. Äh, suur aitäh, proua Sinclair, äh, tõesti, ma jagan teie seisukohta, väga oluline on ajakavast kinni pidada, mis päevakorras on ära toodud. aga tänasel komisjoni koosolekul oli kahjuks vajalik tuua sisse päevakorda ka muudatus ja seda äh, seetõttu, et proua Langback, kes äh, pidi ka siia tulema, äh, on reisigraafikuga hädas ja seetõttu me pidime päevakorda ka muutma. seetõttu me siis seda päevakorda muutsime ja seetõttu te ei saanud ka proua Sinclair siin õigeaegselt olla. aga sellest otsusest me rääkisime tegelikult koosoleku alguses juba. tegemist oli erakorralise meetmega, me pidime selle paraku tarvitusele võtma nii. ja nüüd jõuame siis punkti number kuus juurde, mis puudutab üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid ja nende tulevikku. tegemist on teemaga, mis on äh, samuti tihedalt seotud selle aruteluga, mis meil just oli ähm, ähm, ja mis on seotud võrdsusega ja äh, heaolu teenustega äh,. proua Oviir on äh, raportöör, aga täna teda siin ei ole ja seetõttu proua Nikolai teavitab meid selle dokumendi osas. Madam Oviir is not here kahjuks proua Oviir ei saanud täna kohale tulla, püüan esitada tema nimel siis need ettepanekud. ning ma loodan, ja kui teil on küsimusi, siis ma loodan, et proua Oviir juba vastab neile siis, kui ta on kohal. kõigepealt tahaksime osutada sellele, et selles äh, ettepanekus püüab äh, proua Oviir defineerida väga olulisi teemasid ehk siis üldist huvi pakkuva sotsiaalteenuste juures ning loomulikult nad moodustavad osa üldhuviteenustest ning täiendavad ning koosnevad terviseteenustest äh, ja äh, muudest üldhuviteenustest. Neid teenuseid osutatakse otseselt isikutele neil on kaasav, ennetav roll ning need on võõrandamatud õigused. üldist huvi pakuvad sotsiaalteenused on seotud ma-, majanduse ja sotsiaalsektori vaheliste seostega ning meie peame seda praeguse olukorra võtmeküsimuseks, kuna see tasakaalustatuse küsimus on äh, eriti oluline just eriti sellel kriisi ajal ja eelarvekriisi ajal. ja vajalik on, et äh, need asjad oleksid väga täpselt määratletud. Läinud aasta oktoobris äh, arutati neid teemasid ning komisjon ütles, et ei ole kavas äh, selles, sellel teemal tulla välja uute õigusaktidega härra De, härra De Rosa, proua De Rosa raportis mm, käsitleti äh, raporti käsitle-, raportis käsitleti neid teemasid ning äh, siin on suuri raskusi sellega seoses bürokraatlike nõuetega hangete puhul ning pakkus välja ka seda, et äh, tuleks luua mitmeid osapooli ja sidusrühmi koondav rühm, et täielik ülevaade sellest olukorrast anda, samuti pakkus ta välja ka igakuise aruande kohustuse. proua Viiri aruandes on öeldud et liikmesriigid peaksid pöörama ka suuremat tähelepanu äh, palgavahele, äh, meeste ja naiste vahelisele palgavahele sotsiaalteenuste puhul ning hoolitsema selle eest, et ohtu ei seataks võrdsust ja juurdepääsu äh, seoses eelarvekärbetega, olgu siis tegemist ähm, lastehoiu või muude sotsiaalteenustega ja need eelarvelised vahendid ei tohiks väheneda võrreldes selle perioodiga, mil majanduskasv oli kiire ning lõpuks äh, soovitab äh, proua Oviir äh, lisada või kaasata soolise võrdõiguslikkusega seotud eelarvestamise põhimõtted nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu äh, äh, eelarvetesse. muudatusettepanekud kahekümne teisel märtsil, kahekümne kolmandal aprillil hääletuskomisjonis, aga selles osas tahan veel proua eesistuja teie käest kinnitust saada. suur tänu, püüdsin anda oma parima kolleegi eest ja ma loodan, et kui ta on tagasi, siis öö, äh, ta saab ise vastata teie küsimustele, suur tänu! suur tänu! nüüd läheb sõnajärg proua Šilevskale, palun! suur tänu, proua eesistuja! mul on väga hea meel, et me saame täna komisjonis rääkida just üldist huvi pakkuvatest sotsiaalteenustest, just neid teenuseid kasutavad põhiliselt inimesed, kes on rasketes olukordades ning inimesed, kes on väga palju kannatanud. kui me räägime sotsiaalteenustest, siis me peame silmas äh, eakate kodusid, kodutute asutusi, puuetega inimesi, nais, vägivalla ohvreid, immigrante, aga ka medi-, tervisekeskusi, igasuguseid muid sarnaseid paiku, kus antakse abi ja need ei ole mitte kasumisele, kasumile suunatud tegevused, vaid need tuginevad solidaarsusele, kohalikele traditsioonidele ning peavad täitma üksikisikute huve. arvestades nende teenuste üldist olemust ja seda, et nad peavad täitma üksikisikute huve või teenima üksikisikute huve, selles mõttes on nad väga olulised, sest nad toetavad diskrimineerimise vastast võitlust, soolist võrdõiguslikkust, aitavad säilitada inimväärikust ning tagavad inimõigused, aitavad sotsiaalsele ühtekuuluvusele kaasa, sest sõltumata sellele, kui rikas on inimene, tervis on ikkagi oluline ning me peame määratlema, kas tegemist selliste teenuste puhul on majanduslike teenustega ja kas siis sellisel puhul peaks nende puhul ka kohaldatama konkurentsiõigust. pigem ma arvan, et me peaksime pöörama tähelepanu sellele, kuidas neid teenuseid tuleb ellu rakendada ning määratlema selle, missuguste puhul tuleb kohaldada siseturuõigusi ja konkurentsireegleid ja missugused nendest toetavad sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust, mistõttu nende suhtes ei kohaldata taolisi eeskirju. kui nüüd ma räägin täpsemalt proua Oviiri äh, ettepanekutest, siis tahaksin toetada tema ettepanekut selles suhtes, et lastehoiuteenused peaksid olema paremini kättesaadavad ja ka hinna poolest paremini kättesaadavad. me oleme korduvalt rõhutanud, et see on vajalik ning äh, ma arvan, et see on just see õige koht, kus seda taaskord rõhutada. samas aga ma ei arva, et see arvamus Äh, et selles arvamuses peaks arutletama palgavahe üle, meeste ja naiste vahelise palgavahe üle, kuid see ei ole see õige koht. muidugi me peame selle teemat käsitlema ja teie, armsad kolleegid, on ka, olete ka täiskogul seda teemat korduvalt rõhutanud, kuid ma arvan, et see konkreetne dokument ei ole just see kõige parem koht, kus neid asju veel kord üle korrata. Poolas töötab sotsiaalsektoris umbes üheksakümmend protsenti naisi ja kümme protsenti mehi. teine asi äh, puudutab äh, eelarvemahtude säilitamist äh, kriisieelsel tasemel, see on väga oluline siin. kui me näeme, et neid rahasid vähendatakse, siis inimesed võivad, naised jäävad just topeltlöögi alla ühelt poolt vähendatakse toetusi lastele, või lastehoiuteenuseid ja see tähendab ka seda, et naised ei saa nii palju tööl käia. aga samal ajal muidugi selles sektoris luuakse ka palju töökohti, nii nagu punktis viis ka proua Viir mainib. kokkuvõtteks, äh, mul on kahju, et proua Viiri siin ei ole täna, aga ma tahaksin, äh, et minu küsimus talle edastataks. nimelt punkt kaks selles arv äh, arvamuses tekitab mulle probleeme nimelt, kus siin on öeldud need ennetavad heaolustrateegiad, proactive strategies. Äh, ma tahaksin, et proua Oviir mõtestaks selle koha lahti nõnda, et oleks päriselt hästi, oleks paremini võimalik aru saada, mida just sellega silmas on peetud ja ma tahaksin, et seda sekretäriaat pööraks tähelepanu ka sellele, et poolakeelses tõlkes on viga nende sõnade about the future of the services on üks sõna välja jäänud, sõna social on välja jäänud, mistõttu räägitakse ainult üldhuvi pakkuvatest teenustest ja mitte sotsiaalteenustest, aga see peaks kindlasti seal olema, suur tänu. suur tänu. nüüd läheb sõnajärg proua Pastasele, palun. suur tänu, proua eesistuja. püüan teha võimalikult lühidalt põhimõtteliselt tahan öelda seda, siin peame selget vahet tegema arvamuses äh, üldhuviteenuste ja üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste vahel. meie oma komisjonis tahame siin anda oma panuse sellesse, äh, et me toetame seda raportit, mille eesmärgiks on täpselt just defineerida, missugused on need üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused, eri, need, mis käsitleb, millega, mis on otseselt seotud inimestega, aga nende täiendav eesmärk on kaasa aidata öö, kõikide riikide sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisele. liikmesriikidel on oma seadused, mis loovad sotsiaalteenuste jaoks raamistiku üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste jaoks ning meie äh, eesmärgiks siin on reageerida kriisiolukorrale ning hoolitseda selle eest, et juurdepääs ei väheneks, et kvaliteet, juurdepääsu kvaliteet ei väheneks neile teenustele. peame hoolitsema selle eest, et hinnad jääksid mõistlikuks, nõnda et oleks võimalik kättesaadavalt, et oleks kättesaadavad üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused kõikide eh, võimalustega inimestele. samuti toetan eelkõnelejate poolt öeldut peame pöörama tähelepanu sellel põhieesmärgile. ja mõned need väljendid siin või öö, äh, mõningaid äh, sõnastusi võiksin parandada, eriti põhjenduspunktides, et oleks mainitud ka see palgalõhe ja samuti me peaksime terviseteemat käsitlema, kõiki neid teemasid tuleks rohkem rõhutada raportis peame hoolitsema selle eest, et me ka tõeliselt reageerime kriisile. suur tänu. proua Nikolai, kas teil on veel midagi kommenteerida? proua eesistuja, mul ei ole vastust kolleegi küsimusele, mis oli seotud punktiga kaks, kuid püüan veidikene kommenteerida punkti kaks, mis on seotud siis äh, sotsiaalsete äh, teenuste, üldhuvist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste ja üldhuviteenuste vahel vahe tegemisega äh,. ma olen nõus selle kolleegiga, kes rääkis sellest kahest äh, eri liigist. Äh, loomulikult nende vahel on vahe, kuid eriti praegusel ajal tuleb meil öö, seada prioriteedid seda liiki öö, üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste puhul. ma olen täiesti ühel nõul kolleegiga, kes selle ettepanekuga välja tuli. siis öö, mm, palgavahe tervise ja sotsiaalteenuste puhul meeste ja naiste vahel. ma ei tea, kas see raport on see koht, kus sellest rääkida tuleks, aga samal ajal on see muidugi väga oluline mõningad liikmesriikides on mõned tegevusalad just nimelt feminiseerunud ja tervisesektor on just sedasorti sektor, kus peaaegu seitsekümmend protsenti, kes selles sektoris on tegevad, on naised. aga kahjuks liikmesriikides äh, tervise ja sotsiaalteenuste eest makstavad palgad ei ole mitte stimul-, äh, ei ole motiveerivad ning seda olukorda me peame arutama. seda liiki teenuste puhul on oluline just nimelt, missugused inimesed töötavad selles valdkonnas. sellepärast ma arvangi, et äh, peaksime ikkagi arutama seda palgalõhet ka. aga teised küsimused saavad proua Oviirilt vastuse, kui te seda teemat järgmist korda arutama hakkate. suur tänu! suur tänu! ma võin nüüd teid teavitada natukene ka ajagraafikust, kahekümne teine märts, siis on kell kaksteist päeval muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, komisjon hääletab kahekümne kolmandal aprillil, tööhõivekomisjonis hääletatakse maikuus seda ning meil ei ole veel kindlaks määratud täiskogu hääletuse aega jätkame nüüd aga tänase päevakorraga ning võtame seitsmenda päevakorrapunkti, see on komisjoni viies ühtekuuluvusaruanne ning ühtekuuluvuspoliitika strateegia pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. raportöör meie komisjonist on härra Šimanski ning annangi kohe sõna järje temale, et ta saaks meile sellest ettepanekust pisut rääkida. Pani przewodnicząca, <clears throat> e, mam przyjemność zaproponować. mul on suur heameel komisjonile teha järgnev, järgnevad ettepanekud. see on küll dokumentides ka ära toodud, aga ma tahaksin oma märkused juurde lisada. ma arvan, et Euroopa Komisjoni viies ühtekuuluvusaruanne käsitleb äh, soolise võrdõigluse, võrdõiguslikkuse küsimusi ja võrdsete võimaluse küsimusi ainult väga vähe. mulle näib, et väga palju on võimalik asja paremaks muuta ning, äh, ning töö käigus me peaksime esitama muudatusettepanekuid, parandusi, nõnda, et me saaksime pöörata just nendele naisküsimustele rohkem tähelepanu selles raportis sotsia-, ühtekuuluvuspoliitika programmeerimine pärast aastat kaks tuhat kolmteist, selle puhul peaks samuti soolist võrdõiguslikkust palju enam arvesse võtma. minu ettepanekus olen konkre-, oma ettepanekus olen teinud konkreetsed öö, ähm, mm, olen toonud konkreetsed punktid välja, näiteks äh, suurem finantstoetus selleks, et mehed ja naised saaksid paremini ühendada oma töö ja pereelu. see on juba ära toodud ka varasemates, olnud ka, jutuks ka varasemates diskussioonides ning eriti tuleb ühitada öö, äh, naiste võimalusi öö, äh, töö ja pereelu öö, parandada, ühendada öö, ja see on tuleviku jaoks väga oluline. paljudes liikmesriikides on mitmesuguseid ettepanekuid ja lahendusi välja töötatud ning Euroopa Liidus on sagedasti nii, et naine peab just ohvriks tooma suure osa oma pereelust ja lõpuks näiteks ei ole tal üldse raha, et toime tulla, kui midagi eba, ette, ootamatut juhtub ja samuti hiljem elus seob, suunab need see, need naised vaesusesse rohkem, suurem tööhõive, suurem toetus sotsiaalfondilt ja siin on mitmesuguseid ettepanekuid ja võimalusi nii, eriti neid, niisugusi, mis on suunatud üle neljakümne viie aastastele naistele. kõige tähtsam on ellu viia elukestva õppe programme, sest haridus mängib väga olulist rolli ning koolitusprogrammidesse investeerimine, kutsekoolitusse investeerimine, mis on suunatud naistele, just see näib olevat eriti väärtuslik ja olulise tähtsusega idee, mida tuleks toetada. ja ma pean siin siis silmas elukestvat õpet. samuti tahaksin lisada veel ühe ettepaneku nimelt inimesed, kes töötavad väga raskes olukorras. juba oleme korduvalt kuulnud täna ka seda, et on naisi, kes ei tööta täisajaliselt, aga kelle töötingimused on väga rasked ja ka ebastabiilsed. samuti on vaja rõhutada seda, et paljudes riikides peavad naised Äh, tegelema sedasorti töö, sedasorti tööga äh, füüsilisest isikust ettevõtjatena, peavad siiski oma töökohast loobuma, tegema sedasama tööd edasi, aga ühe mehe ettevõttena näiteks. ja see muidugi tähendab, et tööjõukulud vähenevad firmade jaoks, aga samal ajal see muudab naiste olukorra raskemaks ja ka tuleviku raskemaks, sellepärast et pensionid vähenevad selle tõttu, sellepärast et äh, aga samal ajal see on väga oluline, et pensioni ajaks tehtaks makseid. Äh, või siis, kui äh, ähm, Äh, naised saavad emaks, siis nende tööalane olukord muutub raskemaks paljudes liikmesriikides. muidugi seal on erinevusi eri liikmesriikides, aga Euroopa Parlament ei ole muidugi mitte ainult see koht, kus seadusi luuakse, vaid see on ka koht, kus kogemusi vahetatakse ja häid tavasid äh, jagatakse üksteisega, samuti saab siin kritiseerida halbu äh, arenguid. samuti on oluline, et meie tulevane ühtekuuluvuspoliitika toetaks stabiilset äh,, stabiilseid töökohti ja inimväärikaid, inimväärikat tööd äh,. varasem töö äh, äh, osu-, varasemast me teame, et üha enam naisi on tööturul, aga samal ajal on palju, väga palju ka vaeseid naisi, naisi, kes elavad isegi allapoole vaesuspiiri ning ka soolise võrdõiguslikkuse küsimused ja diskrimineerimise keelamine, mida, keelustamine, mida siin viiendas raportis räägitakse, need on seotud aastatega kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, siis tegelikult need ei äh, võta üldse arvesse uute liikmesriikide andmeid ning äh, sellepärast paljude liikmesriikide kogemusi äh, ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas tuleks ka arvesse võtta, eriti rõhku asetades Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele. ning ma kutsun kõiki kolleege üles äh, minu juurest läbi tulema ning esitama selle arvamusega seoses muudatusettepanekuid ning ma loodan, et selle raporti ja ka teiste raportite puhul äh, saab komisjon võtta arvesse meie muudatusettepanekuid, mis olukorra, mis naiste olukorra Euroopas paremaks muudaksid, aitäh! stort tack för... Ehm, suur tänu! suur tänu nende, selle info ja teie ettepanekute eest. see küsimus on ääretult tähtis. nimelt ühtekuuluvuspoliitika ja mõte, et me peaksime rohkem tähtsustama naiste tööhõivet. nüüd, kolleegid, on teil võimalus sõna saada kui ühtegi kommentaari ei ole, si-, ja nagu härra Šimanski ütles, on teil võimalik isiklikult äh, temaga kontakteeruda arvamuste vahetamiseks, tagamaks, et see raport oleks võimalikult hea, siis lisan ainult, et kahekümnes märts, kell kahekümne teine märts, kahekümne seitsmes märts kell kaksteist on muudatusettepanekute tähtaeg. juhtivkomisjonis hääletatakse üheksandast kaheteistkümnenda maini ja täiskogule jõuab see juunis. suur tänu härra Šimanskile. järgmine päevakorrapunkt Äh, väga meeldiv on siin nüüd tervitada proua Landbaki meie komisjonis, tema räägib meile Euroopa Võrdõiguslikkuse Instituudi tulevastest tegemistest. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut saab olema eriti meie komisjoni töö, tööd silmas pidades väga oluline ning on ka oluline äh, infot saada kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogrammi kohta ning mis on parasjagu, selle kohta, mis on parasjagu instituudis teoksil. veel kord tere tulemast, proua Langpakk ja sõna on teil. suur tänu, et mul on veel kord võimalus meie instituuti tutvustada. esimest korda on meil nüüd võimalus rääkida oma tegemistest. paar nädalat tagasi, kui kui me valmistasime ette kaheksanda märtsi üritusi, siis mõtlesin ma, et ma olen õnnelik, et ma ei ole sündinud, ei sündinud sada aastat tagasi. mitte ainult seetõttu, et kaks protsenti ministritest on naised võrreldes üheksakümne kaheksa protsendi meestega või et meil on kakskümmend kaheksa protsenti diplomaatidest naised, vaid pigem seetõttu, et noored mehed võtavad isapuhkust, kogu pere ülesehitus on teistsugune meil on võimalus nüüd saada konkreetset infot, meil on võimalus uurida, kuidas läheb meie liikmesriikidel ning kuidas vahetatakse kogemusi. ning just seetõttu osaliselt ju teie, Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu, meie ameti üldse lõitegi. suur tänu, et te mind siia kutsusite ning ma tutvustan lühidalt seda, mida me oleme juba teinud. me, ma saatsin teile ka lühikese ülevaate, kahjuks küll päris hilja. ma räägin tööprogrammist kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mis on juba vastu ju võetud, aga ka oma tulevastest plaanidest me tegeleme praegu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööprogrammiga, me konsulteerime praegu Euroopa Komisjoni ja Järelevalveametiga ennem dokumendi avalikustamist. niisiis, Euroopa võrdõiguslikkuse, soolise võrdõiguslikkuse tippkeskus peaks olema meie ameti definitsioon. lühikülevaade, aasta tagasi detsembris kulis, kolisime me uude asukohta Vilniuses endised presidendid ja volinik Spidla lõikasid lindi läbi. juunis toimus suur äh, hoone avamine ning natukene üle poole aasta tagasi muutus amet ka rahanduslikult ja halduslikult sõltumatuks. avamisel osales ka teie komisjoni esinaine, ta esindas seal Euroopa Parlamenti. toimus ka logo võistlus te vahest olete tähele pannud, et meil ei ole tegemist ainult tühja nimega, vaid meil on ka olemas logo. ning volinik Reding andis üle auhinnad, esimese auhinna sai Prantsuse algkooliõpetaja ning teise koha auhinna sai poolakas. siis toimus meil seminar selle komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta, seal arutasime me seda küsimust liikmesriikidega, rääkisime peamiselt sellest, millist toetust on liikmesriikidel meie instituudilt tarvis. see oli ka meie jaoks loomulikult väga tähtis. samuti äh, avaldasime esimese kalendri inspireerivate Euroopa naistega ning siin on ka üks staaridest seal, nagu Malta ajalehedki eh, teda nimetasid. ning nüüdseks oleme me saavutanud ka teatud sellise koostööformaadi teiste agentuuridega, vältimaks töö, meie töö kattuvust ja saavutamaks sünergiat. me oleme sõlminud kolme agentuuriga koostöölepingu ka see oli meie määrustikus kirjas. naiste ja meeste vahelise võrdsuse reaalsuseks muutmine Euroopas ja kaugemalgi on meie missioon. me peame kogu aeg personaliga ju meeles pidama, kui oluline see teema on ning kuidas me saame tulevikuski oma panust anda. et me ei peaks ootama veel sada aastat. nüüd lühidalt veel infot kahe tuhande kümnenda aasta lõpu kohta, milline, millistest rahvustest oli meie personal. ma panin selle siia sisse, sest see on hea näide selle kohta, kui palju me oleme pingutanud ning kui palju me oleme arenenud viimase, eelmise aasta teises pooles. see puudutab siis personali värbamist. mul on väga hea meel öelda, et kõik personal on juba värvatud, nagu ka plaanis oli kahe tuhande kümnenda aasta jooksul. nüüd siin väike pilt selle kohta, et see puudutab ainult kahe tuhande kümnenda aasta teist poolt, me ei suutnud loomulikult kogu eelarvet ära kulutada, sest meil ei olnud veel ka personali, me pidime läbi viima teatud väikesed uuringud ning aasta lõpuks olime suutnud ära kulutada kuuskümmend seitse protsenti, kaks kolmandikku eelarvest. loomulikult nüüd on meil kogu personal paigas, seega eelarve ärakulutamine kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on lihtsam nüüd graafikas selle kohta, kuidas on meie töö korraldatud. meil on oluline tippkeskus, niinimetatud ressursside keskus, mis jagab ja koordi-, jagab infot, koordineerib kogu meie tegevust, peamised kaasatud osapooled peale nõukogu ja komisjoni on loomulikult ka Euroopa Parlament ning praegusel hetkel meie töötame Pekingi indikaatoriga, indikaatoritega me samuti Euroopa soolise võrdõiguslikkuse indeksiga aitame vahetada kogemusi ning tegeleme soolise võrdõiguslikkuse süvalaienemisega me kogume infot, parimaid tavasid. Mm, suurendame seda ressursikeskust. kavatseme siis selle põhjal välja tulla oma publikatsioonidega ning kasutada seda oma edaspidises töös. praegusel hetkel oleme me veel info kogumisfaasis. aga mõningates valdkondades töö läheb kiiremini kui teistes. tööprogramm kaks tuhat üksteist siis. kõigepealt loomulikult võrreldava ja usaldusväärse info ja indikaatorite kogumine on oluline. me soovime koguda kokku kõik olemasoleva info liikmesriikidest, vaadates, kavatseme selle üle vaadata ning kaasata see siis tegevusprogrammi. eelmisel aastal tuldi välja ka pilootprojektiga, kuigi eh, selle riiki pole veel välja valitud, aga pilootprojekt tegeleb siis naistevastase vägivallaga. me kogume selle kohta infot liikmesriikidelt ning samuti on olulised eh, teemad ju eh, naised ja meedia ning inimõigused, naiste inimõigused, nende alaseid programme pole veel algatatud, aga me kavatseme läbi viia edasisi uuringuid, edendamaks meie tulevikutööd. koos komisjoniga äh, ning Poola, Taani ja Küprose eesistujate toetusel ähm, oleme välja tulnud uuringutega, näiteks naiste ja keskkonna küsimustes, mis saab olema väga põnev, loodetavasti ka teile. ning oluline on ka, et meie poolt välja toodud statistikat ja infot kasutaksid ka ühiskonna sidusrühmad, mitte ainult institutsioonid. Äh, indikaatorite väljatöötamine on samuti väga oluline osa meie tööst. siis ma mainisin juba naised ja majandus ning naised ja keskkond. Need kaks uuringut äh, esitame me ka eesistujamaadele. kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks on meil plaanis loomulikult äh, edasigi toetada eesistujamaid. me ei tea veel, mis on Küprose prioriteedid eesistumise ajaks, aga me juba kogume uut infot president, eesistujamaade prioriteetide kohta ning kavatseme koostada ka aruande eesistuja abistamiseks. veel üks töövaldkond, Euroopa soolise võrdõiguslikkuse indeks, mis peaks ka aitama kaasa ühise võrdsuse või ebavõrdsuse hindamise kriteeriumite väljatöötamisele liikmesriikides. eelmisel aastal algatasime me uuringu, mille eesmärgiks on välja selgitada, millised, kui kaugele on jõutud liikmesriikides indeksi väljatöötamisega ning vaatame üle ka erinevad indeksid äh, teistest rahvusvahelistelt organisatsioonidelt nagu OSCD, äh, ÜRO ja nii edasi ja nii edasi. kõik neid me võrdleme. Äh, ja töötame siis koos liikmesriikidega, kes soovivad meilt, et me paneks paika selle indeksi kontseptsiooni. me üritame analüüsida ka andmeid muude valdkondade kohta, mis algselt ei pidanud indeksi alla minema. ning soovime uurida ka, kas nendel valdkondadel on piisavalt indekseid uurimaks välja, kui kaugele on arengud jõudnud. samuti soovime me kokku koguda kõik head tavad ja kogemused soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks, üritame välja töötada uusi meetodeid soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise edendamiseks ning üritame välja tuua uut, tulla uute pilootprojektide mõtetega. süvalaienemine on endiselt valdkond, mida sageli eiratakse on valdkondi, kus seda, selle olukorda saab parandada ning eelmisel aastal lõpus algatati ka uuring olemasolevate tavade kohta, mis peaks valmis saama selle aasta lõpus ning samuti on meie ülesanne vahendada häid tavasid, seda on soovinud meilt ka erinevate liikmesriikide organisatsioonid, erinevates liikmesriikides on huvitavaid erinevaid lähenemisi ning kui neid, neist ei teata, kui neid ei osata mõõta, siis ei saa neid ka kasutada. see on jällegi üks oluline meie öö, töö osa. samuti, mis puudutab häid tavasid, siis on meil ka väike uuring selle kohta. et äh, pikas perspektiivis tuleks tööle panna ka meeste töögrupp, uurimaks, kuidas see sooline võrdõiguslikkus on erinevatesse dokumentidesse kaasatud erinevate võrgustike hulgas on meil ka meesteorganisatsioonide äh, võrgustik, kes tegutseb samuti soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tuleb veel uurida, vaadata, kuidas me saame koostööd teha, aga meie arvates saab ka meie instituut siin head tööd teha. eelmise aasta lõpus tulime välja ka narratiivide ja stereotüübide alase uuringuga, kus me tegeleme sellega, et kuidas nägemused sugudest ja kuidas narratiivid rohujuure tasandil perekondades muutuvad. me soovime neid kasutada leppimiseks. uurime stereotüüpe, kuidas nad mõjutavad näiteks karjäärivalikuid. paari kuu pärast valmib see uuring. tulevikuplaanid. siin on paar mõtet selle kohta. kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks soovisime me tööprogrammi panna näiteks soolise koolituse alates Euroopa tasandilt kuni regionaalsele ja kohalikule tasandini välja. me üritame koostada andmebaasi soolise koolituse kohta. selle kohta, kus, millistes valdkondades saaks kasutada soolist koolitust ning kogume loomulikult jällegi ka häid tavasid. me kavatseme oma juhatusele teha ettepaneku, et korraldataks ka seminar soolise koolituse kohta erinevates valdkondades, kus ei osaleks ainult asjaosalised, vaid ka kõik need, kes on huvitatud sellistest koolitud, koolitustest saavutamaks ka hea kvaliteet ning samuti on meil kavas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta töö põhjal vahendada häid tavasid soodevahelise leppimise valdkonnas ning samuti vägivalla alal. ning me kavatseme kõik need, selle info läbi töötada ja veebis ka üles panna. Äh, nüüd, kus meil on veel infot puudu näiteks soopõhise vägivalla alal, meil on tarvis seal infot äh, samuti soolise koolituse valdkonnas ning süvalaienemise alal. me kavatseme välja tulla ka publikatsioonidega nii trükis kui veebis et kõik saaksid uurida kõiki neid häid tavasid detailselt. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal soovime me ka lõpule viia oma võrgustike loomise. Neid äh, soolise võrdõiguslikkuse võrdu, võrgustik peaks kaasama kõik valdkonnad ning kõik institutsioonid ka, mis töötavad võrdõiguslikkuse valdkonnas. me soovime koostada ka allvõrgustikud soolise koolituse alal et me saaksime vahetada mõtteid, ideid, kogemusi. sama puudutab süvalaienemist, soolise, soopõhise vägivalla alal on tööle pandud juba järjest suurenevad töögrupid, see puud-, samuti töötame meeste ja mehelikkuse valdkonnas ja nii edasi. nüüd ressursside ja dokumentide keskus, mis on väga oluline. nagu näha, siis esimeses osas soovime me füüsilisel kujul öö, raamatukogu, kus oleks öö, tõesti elementaarsemad öö, publikatsioonid olemas, mis ei pruugi olla näiteks kõikides uurimisasutustes. loomulikult on see raamatukogu peamiselt veebipõhine, seal on olemas viited olemasolevatele andmebaasidele, et me ei hakkaks dubleerima nende tööd, aga igaüks, kes seda äh, seal veebileheküljel on, näeb, et seal on olemas ka viited erinevatele keskustele, andmebaasidele, et nad ei pea tundide kaupa veebis seda taga otsima äh, teine osa loomulikult on äh, info kogumine, kõik meie ekspertteadmised peamiste valdkondade kohta ning kolmandaks siis see Euroopa soolise võrdõiguslikkuse võrgu, võrgustik, mis koos, koosneb siis sellest peamisest võrgustikust, alavõrgustikest äh, ning heade tavade ja vahe, instrumentide vahetamise süsteemidest ning lõpetuseks teadlikkuse tõstmine, kommunikatsioon. käesoleval aastal paneme me lõplikult paika oma sisemise ja välise kommunikatsioonistrateegia. sooline võrdõiguslikkus on vahel konkreetne, vahel hägune, see tuleneb täiesti erinevate inimeste tõlgendusest. me peame kaasama erinevad sihtrühmad, ning seetõttu üritame me ikkagi paika panna seda äh, teadlikkuse tõstmise võrgustikku, et me saaksime lihtsalt selgitada neid küsimusi, et meil oleks olemas vahendid ka liikmesriikide nõustamiseks. samuti on olemas Euroopa võrgustik kommunikatsiooniks eelmisel aastal koost-, panime me paika naiste, sellel aastal paneme paika meeste ressursside keskuse. ning loomulikult konsulteerime kogu aeg ka sidusrühmadega. nüüd kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal soovime me loomulikult ka kaasata ka mehi eeskujudena naiste kõrval, panustamaks veelgi naiste äh, sugudevahelisse võrdõiguslikkusesse. meil on olemas ka e-uudiskiri äh,, tegeleme ka seirega ka koostöös Euroopa agentuuridega ning eelkõige peamiste sidusrühmadega Euroopas. ja ma loodan, et kõik need inimesed, kes meie agentuuri avamisele tulid, ei pea ootama veel sada aastat, et saada ministriteks, mõned nendest arvatavasti on juba kümne aasta pärast ministrid, suur tänu! Tack Mrs Langback för informationen och nu lämnar jag ordet fritt för synpunkter. suur aitäh teile, proua Langback ja nüüd avan äh, arutelu. Äh, kõigepealt annan sõna proua Bauerile. suur aitäh mul on väga hea meel, et te, proua Langpakk, täna siin äh, meie koosolekul olete me äh, rääkisime juba varem äh, sellest, kui vajalik äh, on vaja teiega korraldada regulaarne arvamuste vahetus ja mitte ainult eelarve väljatöötamise ja kinnitamise vallas. me teame, et teete tööd väga huvitavate küsimuste kallal Äh, võib-olla oleks võimalik kõik teie uuringud siin ette kanda ja nendest siin rääkida, see on väga huvitav meie jaoks. mina tahaksin esitada teile mõned küsimused ja ma loodan, et ähm, me jõuame äh, neid arutada. mõned küsimused siis. mis äh, puudutab naistevastast vägivalda, siis äh, äh, siin äh, käidi välja mõte, et naistevastase vägivalla seirekeskuse ülesandeid peaks täitma teie instituut. tegemist on millegiga, kas tegemist on millegiga, mis on endiselt aktuaalne või mitte? mulle tundub, et Hispaania mudel Äh, äh, põhineb kohtuotsustel naistevastase vägivalla juhtumite analüüsimisel. mina tahaksin teada, äh, milline on teie seisukoht selles küsimuses, kas meil on piisavalt võrreldavaid andmeid selles vallas või milline on olukord? milline on selle küsimuse tulevik? kas sellega tegeletakse aeg-ajalt ainult või toimub seire pidevalt? teine küsimus äh, minu poolt. Te rääkisite sellest, et te äh, kavatsete huvitatud isikuid koolitada. Äh, kas te olete kaasatud projekti, mis puudutab laienemist? ma küsin seda sellepärast, et sel nädalal on meil külastajad ähm, teatud projekti mm, raames, mis puudutab inimestevahelisi suhteid, inimeselt inimesele suhteid. ehk siis töö inimestega on väga oluline, eh, nende inimestega, kes tulevad kandidaatriikidest ja tahaksin teie seisukohta selles osas ka. ja lõpetuseks tahaksin teada, Ehm, mida teie arvate, kuidas oleks eh, kõige parem eh, tagada järjepidevad kontaktid teie institutsiooni ja meie komisjoni vahel, aitäh! suur aitäh, proua Tomson, palun! ka mina sooviksin tänada teid ettekande eest, mida me just kuulsime. ja ma tahaksin tänada teid ka selle eest, et te oma tööga järjepidev peale jõudnud ja ma leian, et see on väga huvitav, mida te teete. mul on üks väike küsimus, mis puudutab eh, prioriteetseid valdkondi. Eh, statistika indikaatorid on väga head, aga meil seadusandjatena on vaja erinevate Euroopa õigusaktide võrdlust ja kui te räägite vägivallast, eh, siis Äh, naistevastase vägivalla parimate tavade uuring on midagi, mis on väga oluline ja seda selleks, et me saaksime pildi üle kogu Euroopa lisaks naised majanduses, eh, seda teemat eh, prioritiseerivad kolm eesistujat. see hõlmab eh, vanemapuhkust, eraelu ja tööelu ühildamist, laste eest hoolitsemist ja naiste rolli tööturul. komisjon on tulnud välja ettevõtluses naiste toetamise ettepanekuga, aga meil ei ole siin ülevaadet sellest kõigest. Äh, ma olen püüdnud vaadata, mis liikmesriikides toimub, aga minul üksikisikuna on see väga keeruline. Äh, ma ei oma ülevaadet sellest, milline on seadusandlus Itaalias, Belgias, Hollandis ja mujal. ma arvan, et kui teie tuleksite välja mingisuguse äh, ülevaatliku infoga ja seadusandlusega, seadusandluse ülevaatusega, ülevaatusega sellel teemal üle kogu Euroopa Liidu, Äh, siis see oleks meile suureks kasuks. Äh, meil oleks sellist infot vaja äh, tegelemaks teemaga Naised majanduses. mitte kellelgi ei ole praegu ülevaadet sellest, mis Euroopas toimub, tegelikult liikmesriigid ka ei tea, mis teistes liikmesriikides tehakse, niisiis parimate tavade jagamine on ääretult oluline, aitäh! suur aitäh, proua Tomson! ja annan nüüd sõna proua Paskusile. suur aitäh, lugupeetud esinaine. ka mina tahaksin äh, õnnitleda äh, Euroopa Suulise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorit. Äh, minu arvates on väga oluline, et me teaksime, mida see instituut teeb ja mida järgnevateks aastateks on planeeritud. mul on üks küsimus, mis puudutab tööd kas te kavatsete koguda võrreldavaid andmeid naiste kui ettevõtjate kohta Euroopa Liidus ja liikmesriikides eraldi? kui jah, siis millal te neid andmeid kavatsete koguda? mis puudutab nüüd töö ja eraelu ühildamist, siis ka kas te kogute andmeid ulatuslikust igast liikmesriigist ning kas heade tavade näited oleks midagi, mida instituut saaks edasi anda. nii ma tahaksin teada lisaks sellele, kas teil on ka ajakava eh, selliste heade tavade näidete edastamiseks, aitäh! suur aitäh, proua Kosta, palun! suur aitäh! ka mina tahaksin otse loomulikult tänada proua Langbaki. Ehm, teie töö on ilmselgelt väga keeruline. Ehm, teie missioon on väga laiapõhjaline minu poolt ka paar kommentaari. kõigepealt te ütlesite vägagi õigesti, et te kasutate äh, praegust aega selleks, et oma töömeetodeid paika panna ja välja töötada. ma arvan, et see on väga oluline ja väga oluline on see sellepärast, et vastasel korral jookseks kõik liiva esimene küsimus eh, puudutab statistikat. sageli ei ole meil Euroopa Liidust piisavalt eh, statistikat ja ei ole piisavalt statistilisi andmeid ka liikmesriigiti. kui me räägime eh, just konkreetsematest andmetest ning väga raske on tavaliselt seda infot, mis on, riigiti võrrelda Te ütlesite väga õigesti, et te tahate teha äh, koostööd kahel tasandil, kõigepealt Euroopa tasandil äh, agentuuridega, mis juba töötavad selles vallas ning riiklike teadusuuringute ja agentuuridega äh, ja uurimisagentuuridega. ma eeldan, et te tahate kindlasti vältida Eurostatiga töö dubleerimist, aga teie töö on teatud mõttes kattuv, teil on omad prioriteedid muidugi soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise vallal ning ma arvan, et teie kindlasti huvitute nende kasutuses olevast äh, infost erinevates valdkondades. Eurostat teeb oma tööd ja äh, ma arvan ka, et tegelikult ei ole teil piisavalt ressursse andmebaasi loomiseks, mis tõesti kõike hõlvaks. Eurostati andmete kasutamine äh, konkreetsemate valdkondade süvitsi uurimiseks oleks minu arvates hea mõte. kui te teete äh, liikmesriikidega koostööd, äh, äh, on, siis see on ka väga hea, sellepärast et nemad koguvad kohalikku statistikat. ma arvan, et selline koostöö oleks väga kasulik. seda sellepärast, et liikmesriikides äh, ei ole äh, süvitsi minevat lähenemist äh, soolisele, soolistele andmetele. ja lisaks tahaksin öelda, et väga sageli võrreldakse andmed, mis ei ole homogeensed, kui vaadata näiteks tööhõive valdkonda, siis öeldakse et, et mm, kuuskümmend protsenti tööhõivet, kakskümmend protsenti tööhõivet, aga ei räägita sellest, kas tegemist on äh, osalise tööajaga, täistööajaga. veel üks aspekt, teil on kaks prioriteeti Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegias eh, majandus ja keskkond, eh, mille põhjal te siis edasist tööd kavatsete teha? ja eh, mõnedes valdkondades ei ole praegusel hetkel piisavalt indikaatoreid kui te nüüd indikaatoreid paika tahate panna, siis ma eeldan, et te teete seda eh, uuringuasutustega riiklikul tasandil. ma tean, et teil on ekspertide kogu, eh, aga kuidas te neid eksperte valite erinevate valdkondade jaoks? kas te eh, palute riiklikest allikatest, näiteks ülikoolidest soovitusi. ma arvan, et ääretult oluline on teada, keda me soolise võrdõiguslikkuse küsimuses kuulame. Äh, lisaks tahaksin öelda veel, et äh, hiljuti toimus meil seminar äh, stereotüüpide teemal ja selle teemal, kui traagilised võivad olla stereotüüpide tagajärjed. ma arvan, et midagi tuleks ära teha ka selles vallas ja ma olen täiesti kindel, et teie huvitute sellest teemast. võib-olla teie instituut võiks paluda äh, Äh, näiteks mõnda Itaalia äh, autorit, äh, kes koostas brošüüre naiste kohta, selles vallas appi, sest et üks asi on otsustada poliitikavaldkondade osas, aga teine asi on see, et tagada tuleb see, et olukord kohapeal riikides ka paraneks meie töö tagajärjel suur aitäh, eh, mul on veel kolm kolleegi, kes sõna soovivad ja me tahaksime, et kella kuueks me selle arutelu eh, lõpetaksime, sest et meil on päevakorras veel üks punkt, mida arutada. seetõttu ma kutsun teid kõiki üles eh, väga konkreetselt oma mõtet sõnastama ja annan nüüd sõna proua Nikolaile. tänan mul ei ole palju küsimusi, sest väga raske on kogu seda valdkonda katta ja tõesti on üsna mõttetu mingisuguseid küsimusi teile esitada, sest teil on tõesti väga vähe inimesi tööl ja te olete alles väga alga, algusstaadiumis. mul on üks ettepanek aga. ma usun, et instituut saab olema efektiivne ja ta peab olema nähtav ja selleks, et seda saavutada, siis tuleks panna paika koostöövormid meie ja teie vahel. ma leian, <clears throat> teie töö peaks toetama meie tööd siin teaduslikus plaanis. sellepärast me vajame oma raportites teie kogemusi ja võib-olla peaks olema paigas ka niisugune koostöömehhanism meil on olemas siin äh, hääletoru ja teil on jälle olemas vastav äh, kogemus ja teave ning mu teine märkus on seotud teie tegevusega äh, liikmesriikides ja koostööga liikmesriikides. praegu on meil rasked ajad, seda tuleb kõikidel möönda ning äh, Äh, praegusel ajal liikmesriikide jaoks soo, soopoliitika ei ole mingi prioriteet ning äh, on palju liikmesriike, kes on vähendanud ka vastavalt äh, ette nähtud eelarveid, kes on su-, sule-, sulgenud näiteks vastavad ministeeriumid ning äh, praegu on veel selliseid liikmesriike, kus kogu see teema on suletud ja see on väga suur probleem, sest tulevikus saab olema väga raske neid teemasid uuesti tõstatada ja sellist jätkusuutlikkust tagada. ning mu viimane küsimus on, kuidas saame meie teid aidata selleks, et te saaksite liikmesriikide paremat koostööd teha? suur tänu. nüüd saab sõna aseesimees proua Moran. suur tänu äh,. tahaksin tulla tagasi selle meetodi küsimuse juurde, sest teie analüüs oli väga huvitav äh,. ja see toetab meie tegevust. ma saan aru, et teil on soov saada statistikat, mis võimaldab riigiti asju võrrelda. minagi tahaks seda, aga ma tahaksin, et meil oleks ka dünaamiline nägemus sellest, kuidas asjad edenevad või edenema peaksid. Mm, olukord on tegelikult raskem kui mõni aasta tagasi. kas on siis olnud edasiliikumine või tagasiminek, seda peaksime rõhutama ja selle aluseks peaks olema statistika ja need analüüsid, mida te koostate. ma olen kindel, äh, et poliitikat on võimalik nende hinnangute alusel kujundama hakata, aitäh! suur tänu! nüüd sõna proua Figureidole suur tänu. mul on üks küsimus. see on seotud palgalõhega. mõned tavad on head tavad, mida on kasutatud selleks, et sotsiaalse ebavõrdsuse kaotamiseks või vähendamiseks, näiteks Equal pro programm, kui see tollane äh, ja mõnedes firmades on olemas niisugused võrdsuse nõu-, võrdõiguslikkuse nõukogud ning äh, äh, on tehtud ettevõtetega mm, koostööd, kasutades ära seda Equali algatust selleks, et et vähendada äh, Äh, diskrimineerimist töötajate eri liikide vahel ettevõtetes. meil ka Portugalis on olnud häid äh, kogemusi selles valdkonnas, kaasatud on ettevõtjad, töötajad ja ametiühingud ning mõnes suures firmas on need tulemused olnud päris head. näiteks tootmisettevõtetes on võimalik olnud naistöötajate arvu märkimisväärselt suurendada, näiteks autotööstuses. ja palgavahed vähenesid, sellepärast et diskrimineerimisele pöörati tähelepanu ning äh, ma leian, et on väga oluline need erinevad äh, olukorrad liikmesriikides kaardistada, nõnda et me saaksime ka aktiivselt reageerida et me saaksime võtta tarvitusele meetmeid ja katsuda toime saada selle skandaalse olukorraga, mis meil ikka siin on, kuigi vastav direktiiv võeti vastu juba kolmkümmend aastat tagasi ja palgalõhe on endiselt keskmiselt kaheksateist protsenti. ja mu küsimus ongi, kas selles valdkonnas on teil mingeid plaane, aitäh! suur tänu, proua Figureido! ja nüüd annan sõna Eere tagasi proua Langbackile, et ta vastaks neile küsimustele, mis talle esitati suur tänu kõigi küsimuste ja ettepanekute eest ning püüan anda neile kiired vastused. esimene küsimus, küsimused, mis puudutasid kõiki neid uuringuid ja uurimusi äh, endis, varem tehtud uuringuid, äh, see täielik loetelu pannakse meie aastaaruandesse ja seda me just praegu paneme kokku ja seal saab olema siis see nimekiri kuuskümmend seitse ja pluss neliteist erinevat uuringut, mis on läbi viidud varasematel aegadel ning see muidugi annab, on väga kasulik. Äh, ja mis puudutab nüüd seda seirekeskust siiamaani me oleme töötamas välja kontseptsiooni, aga otsus tuleb muidugi Euroopa tasandil vastu võtta. siis küsimus võrreldavatest andmetest ja infost, nagu te siin ütlesite, et Hispaanias on ühed reeglid ja seadused ja nii edasi aga näiteks me arutame praegu seda küsimust, mis on seotud naistevastase vägivallaga ja kuidasmoodi erinevates riikides toimub järelevalve selle üle ja mida sellest meil on võimalik õppida. ja meie esimene uuring saab olema alles tegevuse algus, me ei tee mingisugust suurt uuringut Äh, sellepärast et Põhiõiguste Agentuur teeb ühe suure uuringu selles valdkonnas ja me teeme nendega selles asjas koostööd ning me kasutame vähemasti osaliselt nende andmeid selleks, et äh, tööga algust teha ja vaadata, missugused need äh, tühikud või puuduolevad andmed veel on ja loomuti siis, loomulikult siis võtame vaatluse alla ka need kogemuste vahetuse head tavad ja vaatame kust on meil võimalik saada veel kasulikku teavet. küsimus laienemisest. me ei ole veel selles, sellesse etappi jõudnud, aga tõesti ka laienemise peadirektoraat pöördus meie poole, seotud oli see küsimus ka väljaõppe ja koolitusega ning kui meil saab olema andmebaas sellest, kes on koolitajad, kes kvaliteetselt seda läbi viivad, Äh, siis loomulikult sellest teabest on ka väga palju kasu laienemist peadirektoraadile. ja siis äh, koostöö küsimus. Teie komisjon tuleb meile külla maikuus ning meie jaoks on see väga oluline sündmus, mida me kannatlik-, kannatamatusega ootame, et saaksime kõiki neid koostöövõimalusi ja versioone arutada üheskoos siis ähm, küsimus seadusandluse erinevustest ja võrdluse tegemine äh, ja ka ettevõtjad, naised ja naised otsuste tegijad, nagu proua Bauer siin ütles, jah, äh, seadusandlus on erinev, aga me ei ole seda teemat veel arutanud isekeskis, aga majandus ja naised, naised öö, eh, otsuste tegijatena, see moodustab küll kindlasti osa meie tegevusest ja püüame selle kõigepealt hõlmata eh, kogemuste vahetuse programmi ja uuringusse, mida me püüame kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal käima lükata ja loomulikult me arutame seda ka siis, kui me seda juhatusele ehitame, esitame. see teema on meie jaoks väga palju huvipakkuv ja, eh, ja tahame kindlasti uurida, missugused need erinevad viisid on ja vähemasti kogemuste vahetuse korras on see hästi kasulik. Äh, naised ettevõtjad ja kogemuste vahetus selles valdkonnas äh, minu kolleeg, äh, koos ühe kolleegiga oleme juba ettevõtluse peadirektoraadiga kontaktid sisse viinud, sisse seadnud, on tulemas üks seminar selles valdkonnas ja siis selgub ka see, mida on tarvis ette võtta selles valdkonnas ja loomulikult ettevõtluse peadirektoraadil on olemas parim andmebaas ja statistika selle jaoks ja teemegi selles osas nendega koostööd. statistika valdkonnas on meil ka väga hea koostöö Eurostatiga, nemad on meie töörühmades liikmeteks ja loomulikult kõik meie uuringud äh, äh, algavad selle eest, et me kontrollime, missugused andmed Eurostatil on, sest me ei hakka ometi ressurssi raiskama ja meil on ka kavas alla kirjutada nendega koostööleping. nüüd uurimisagentuurid, asutused, kuidas me neid valime? homme ma näiteks kohtun äh, teadusuuringute peadirektoraadiga ja arutame just neid samu küsimusi ja vaatame, kas meil on võimalik nendega koostööd teha teatud valdkondades. küsimus ekspertidest, kuidas me võrdleme oma eksperte või kuidas me valime oma eksperte, muidugi me lähtume põhimõttest, et äh, peab olema avalik hange, mis iganes me äh, mille iganes jaoks me vajame neid, me kaasame siis, koostame projektikirjelduse, kaasame ülikoolid ja nii edasi. nii et see sõltub kõik sellest, kuidas turg nõuab. ja siis küsimus stereotüüpidest, see jääb kestma veel pikalt niikuinii, nii, aga me peame vaatama, kuidas ka selles valdkonnas tööd teha liikmesriigid ja eelarvekärped soolise võrdõiguslikkuse tööga seoses äh, muidugi te nägite, selline tendents on, see muidugi meie pädevusega ei, otseselt ei puudu, aga see on ju liik-, ja, ja meie ei saa sellesse sekkuda, sellepärast et tegemist on liikmesriikide pädevusega. arengud, arengud sõltuvad statistikast ja ma arvan, et me oleme praegu alles hakkavad esimesed äh, uuringu tulemused äh, sisse tulema, meil loomulikult me ku-, et me hangime igalt poolt andmeid ja nii edasi, aga ma kujutan ette, et paari-kolme aasta pärast peaks olema juba võimalik meil vaadata ka, missugused need arengud ja trendid saavad olema. ja küsimus palgavahest, palgalõhest ja kogemustest selles valdkonnas, tööhõive peadirektoraadil on sellest kohta palju teavet, statistikat ning jällegi meid huvitab eriti see, missugused on olnud head tulemused, head tavad, eh, mida on võimalik eh, ka teistel kasuta-, kasutada ning loomulikult proovime tulla välja ettepanekutega ja toetada ka komisjoni strateegiate ettepanekuid, aga see kõik on veel tulevikutöö meie jaoks, aitäh! suur tänu, proua Lang-, Lang-, Back! meie oleme äh, teinud, äh, nõudnud juba vähemasti kümme aastat seda, et selline instituut loodaks ja me loomulikult jätkame teiega nüüd tööd ja ja hea meelega tuleme teile külla Vilniusse selleks, et seda koostööd jätkata. suur tänu! järgmine päevakorrapunkt naiste ettevõtlus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. proua Janaku Taakis, raportöör, sõna on teil. suur tänu, proua esinaine, ma üritan võimalikult kiiresti teha. selgitan tausta ja tulevikku selle raporti puhul. ma olen tõsiselt uurinud naiste olukorda ettevõtetes, äh, ettevõtete juhatustes ja nii edasi, ma olen teinud tihedat koostööd ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadiga Euroopa Komisjonis. ma tahaksin neid tänada. samuti olen ma esialgselt kohtunud juba variraportööritega, sealt sain ma ka mõtteid, mida minult oodatakse. loodetavasti toimub neid kohtumisi veel ma kirjutan peamiselt ju Ühendkuningriigi vaatenurgast, seetõttu on mul oluline teada, saada infot ka teistest liikmesriikidest, sest ka seal võib olla palju häid tavasid. mul on siin ka üks ettekanne tehtud, mis loodetavasti ka ekraanile tuleb. esimene slaid. ei näidata seda. esimene slaid näitab erinevaid inimesi tööturul kui me räägime ettevõtjast, siis on erinevaid sorti ettevõtjaid. mõningad inimesed on loomulikult ettevõtjad, loomupäraselt. Nad on ettevõtlad, võtjad ükskõik millistes tingimused, tingimustes nad, nad on sõltumatud, samas meeskonnatööd pooldajad, nad ei karda riske võtta aga samas on ka inimesi, kes ei ole kunagi ettevõtjad. inimesed, kellele meeldib töötada struktureeritud kes töökeskkonnas ning kes on ettevaatlikud. seega me peaksime keskenduma rohkem inimestele, kes, kellest saavad ja kes soovivad saada ettevõtjateks. minu üks algpõhimõtteid oli, et ettevõtja ei see eh, definitsioon ei ole soopõhine, ükskõik kes võib saada ettevõtjaks. samuti ei ole oluline haridus, öeldi küll, et see võib, see peab olema kõrgharitud, kõrgelt haritud inimene, ei, see võib olla kas või koolilaps, eh, kes müüb komme oma kaasõpilastele. või samas võib see olla väga kõrgelt haritud inimene. Ehm, kuigi samas ma arvan, et doktorikraadiga inimene pigem on teadlane, mitte ettevõtja. nagu ma ka ütlesin, sugu ei ole siin oluline aga selle algatuse puhul on oluline see, et, et esindatud võivad olla mõlemad sood, aga meie tegeleme siin eelkõige sellega, et aidata naistel ettevõtjateks saada. teine slaid, mida te vist ka hästi ei näe. siin on näidatud, et naisettevõtjaid on vähem kui meesettevõtjaid siin siis äh, jutt sellest, kuidas äh, koolitada naisi, et nad hakkaksid ettevõtjateks. samuti tuleb äh, jagada infot naistele, vahetada paremaid tavasid liikmesriikide vahel, õpetada liikmesriike, kuidas aidata naisi ettevõtjateks hakkama. ning selle raportiga oleme me siis kogu protsessile hoo sisse lükanud naised peavad saama paindlikke töökohti, peavad ühildama töö ja pereelu ja seetõttu on neil kasulik olla ettevõtja. järgmine slaid, oma algat-, omaalgatus. ma tean, et meil pole palju aega, ma räägin väga kiiresti. üldiselt on naistel töökohal tarvis rohkem paindlikkust, sest nad hoolitsevad ka rohkem laste eest ning on, nagu öeldud, juba tarvis saavutada töö ja pereelu tasakaal. meil on tarvis rohkem infot, kõikehõlmavat infot äh, selle kohta, millised naised, millise etnilise taustaga, millisesse gruppi kuuluvad naised võiksid olla ettevõtjad. järgmine lehekülg, see on nüüd peamine. peamine on, et tõesti me suudame, naised suudavad seda teha see öö, äh, plakat siin näitab, et jah, naised saavad ka sõjas sama hästi hakkama kui mehed. oluline on äh, eeskujude olemasolu. kui meil on olemas mõned edukad naised, siis tuleb nende eeskujuga välja tuua. näiteks Ühendkuningriigis räägid, näeme palju Margaret Thatcherist või kui soovite, Victoria Beckhamist. mina isiklikult soosin Thatcherit aga igatahes on tegemist eeskujuga. sulle meeldib rohkem Victoria Beckham, tore. Äh, järgmiseks on oluline toetus, äh, vastastikune äh, toetus, mentorid, finantsinfo, rahastamisvõimaluste kohta info ning samuti samuti on olulised ka naissaadikud. nii äh, äh,. oluline on ettevõtluse juures see, et, et see on väga paindlik äh, töö ning naisi tuleb õpetada ka kasutama tehnoloogiat ning rohkem suhtlema ma äh, tutvustasin seda raportit väga kiiresti, oluline ei olegi see, mida mina arvan, vaid see, mida teie mulle soovitada oskate. suur tänu, see kõik oli väga huvitav. proua Janukadakis, kahjuks ei ole meil eriti palju aega kõikide kõnelejate ärakuulamiseks, kuus kolleegi on soovinud sõna. kahjuks pean ma paluma, kolleegid, et te teeksite lühidalt, maksimaalselt kaks minutit proua Tomson esimesena. minul paluti kõnelda Mary Honeyballi nimel, tema siin kohal ei saa olla. ma loen ette selle, mis ta mulle kirjutas. vabandust, et ma ei saa siin täna kohal olla, esimesel Maria Janukodakise raporti tutvustusel. kõigepealt tahaksin ma tänada proua Janukodakist hea töö eest selle raporti kallal ning ka selle eest, et ta on olnud nii koostööaldis variraportööridega raporti koostamise faasis. ma arvan, et me kõik nõustume, et see raport tegeleb väga olulise küsimusega, millega senini pole piisavalt tegeletud. ülemaailmne majandus- ja rahanduskriis on kindlasti ka mõjutanud naiste ettevõtlatest, ettevõtjatest naiste olukorda, eriti kui me räägime algajatest. liikmesriikidel on tarvis investeerida äh, sellesse väga olulisse valdkonda. sotsiaaldemokraatide variraportöörina ma juba kohtusin proua Janukadakisega ning öö, äh, andsin talle ka tagasisidet, aga ma sooviksin veel kord üle korrata paar olulisemat aspekti kus seda raportit saaks veel parandada. mul avaldasid mitmed raporti aspektid muljet, ma nõustun täiesti proua Jannuka Taakise avaldusega punktis seitse, mis puudutab, puudutas seda, et äh, inimestel peab olema õig-, õigus äh, teada saada kogu äh, ettevõtluse tsükli kohta juba koolis olles. siis saavad nad ettevõtlusega lihtsamini tegeleda. on oluline tagada õige koolitus ja elukestev õpe. eriti tuleb aga keskenduda noortele ja algajatele ettevõtjatele juba noorest peast öö, tehakse tüdrukutele selgeks, et mõningad ametid on liiga maskuliinsed naiste jaoks samas tuleb tagada, et kõik karjäärivõimalused oleks naistele avatud, et nad saaksid olla ka edukad ettevõtluses. ma juba saatsin proua Janukadakisele oma ettepanekud muudatuste kohta ning ma koostan veel mitmed muudatusettepanekud, mille üle olen ma vägagi valmis raportööriga läbi rääkima. suur tänu proua Korneliasse! suur tänu, ma lugesin selle raporti läbi, tegemist on olulise teemaga. väga tore oleks, kui rohkem naisi oleks ettevõtjad. paljude naiste jaoks oleks ettevõtjaks olemine just töö ja pereelu ühendamise probleemi lahendamiseks. see tagab tõesti paindlikkuse töötada, millal sobilik on. raportis mainitakse paari asja, mis on väga tähtsad õige keskkonna loomiseks, nagu näiteks juurdepääs infole, koolitus, eeskujud, juurdepääs investeeringutele on väga oluline. siin on vahest puudu sellest, et ei mainita juurdepääsu sotsiaalsetele õigustele, pension näiteks, puhkus, emapuhkus ning juurdepääs ka laste hooldusele. paljudes riikides hoolitseb lastest, laste, lasteaiakoha eest tööandja, aga äh, ettevõtjatest naistel seda võimalust ei ole, seega selle võiks siia lisada. siin rõhutatakse pigem seda positiivset. vahest tuleks mainida ka sunnitud FIE-t, äh, olukorda, FIE-de olukorda, kus ettevõtjad ei soovi sotsiaalmaksu maksta. me peaksime mainima ka olukordi, kus näiteks e, ettevõtjaks nimetamine oleks lahendus, näiteks kodutööd siis tuleks üle vaadata ka olemasolevad Euroopa Liidu programmid, mis edendavad ettevõtlust tuleks läbi viia ka soolise aspekti hinnang nende puhul. et nende dokumentide koostajad ka mõtleksid sooküsimuste peale. ja kokkuvõtteks, proua Januka Taagis võib, ehk olete te rahul sellega, et ma lähen järgmisel esmaspäeval Hollandi aasta ärinaise väljakuulutamise üritusele ja seal kuulutatakse välja siis Hollandi kõige eeskujulikum naine Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar também ser o mais rápida possível e começo por... proua Pastos. suur tänu, ma üritan teha võimalikult lühidalt. õnnitleksin raportööri tema lähenemise puhul. ma arvan, et siin tuleks rõhutada kahte tema lauset. tuleb keskenduda inimestele, kes ig-, igasugustes tingimustes on ettevõtlikud ning keskenduda ükskõik millisest vanusest naistele tuleb aidata kaasa sellele, et enam naisi oleks ettevõtjad. ma arvan, et see raport siin ei häbimärgista, ei kara-, karikaturiseeri ning tõesti äh, üritab aidata kaasa sellele, et rohkem naisi oleks ettevõtjad me peame tagama rahalise ja haridusliku toetuse ning juurdepääsu professionaalsetele võrgustikele ja tehnoloogiatele. minu arvates kirjeldab rakor-, raport väga selgelt seda, kuidas luua head tingimused naistele, kes soovivad saada ettevõtjateks. kõigepealt siis rahastamine, ma arvan, et te seletasite seda väga hästi. teiseks haridus, ettevõtlusalane haridus, seda tuleks anda juba keskkooli tasand, tasandil, samuti ka ülikoolides. ja see peaks olema kõikehõlmav lähenemine. see peaks puudutama ainult siis haridust ettevõtlikele naistele, vaid hõlmama kõiki valdkondi. ning siis professionaalsed võrgustikud. peab olema võimalik eh, vahetada kogemusi tutvustada parimaid tavasid, liikmesriikidel peaks olema olema, olemas toetusplatvormid. mis läbi naisettevõtjatel oleks elu lihtsam üle Euroopa Liidu. samuti tuleks paremini kasutada IKT-d selle küsimuse tõstatas ka instituudi direktor ja rõhutas selle tähtsust. suur tänu proua Tšeskova. tere hommikust, tere õhtust! kõigepealt tahaksin ma öelda, et mina olen tüüpiline näide naisettevõtjast VKE-s, sest enne Euroopa Parlamendiga liitumist kogu oma tööelu olin ma ettevõtja. ma olin jurist, maksunõustaja omaenda väikeses ettevõttes. niisiis ma tean täpselt, millest siin räägitakse. minu arvamus on, et üldiselt on vaja kõikides liikmesriikides rääkida asjaolust, et naistel esiteks ei ole vaja mingisugust lisastimulatsiooni või, või lisatoetust, vaid neil on tarvis paremat teadlikkust ühiskonna korraldusest, et nad saaksid äh, paremini ühildada oma ettevõtte oma pereeluga ja et nad ei sõltuks oma abikaasast, partnerist ja nii edasi. ehk siis me peame tagama, et naised saaksid tegutseda oma professionaalses valdkonnas ning nad peavad olema nendest võimalustest rohkem teadlikud. ja kogu see jutt põhineb minu enda kogemustel. suur tänu, proua Sinclair! suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin tänada proua Januka Taakist suure töö eest ning ka selle eest, et ta minu arvamust küsis selle raporti koostamisel. loomulikult kõneles ta Ühendkuningriigi perspektiivist lähtudes. väikeettevõtjate föderatsioon, meie vabaühendus Ühendkuningriigis tuli välja oma manifestiga Europarlamendi valimistel kaks tuhat üheksa seal tuli välja, tuldi välja palvega uutele saadikutele ja Euroopa Liidule, ehk siis palun ärge tulge välja uute õigusaktidega. seega ma ei tea, miks te siin soovite veel uusi direktiive. väikeettevõtted kannatavad, nad on väga olulised Ühendkuningriigis ning tunneb, et Euroopa Liit soovib neid üle reguleerida, sama puudutab naisi naisettevõtjaid, nende tegevust reguleeritakse üle ning Euroopa Kohus tuli välja just oma otsusega autokindlustuse asjus ning mulle on saadetud valijatelt kirju, kus öeldakse ka, et tuleb ju meeles pidada, et et ei hakata vähendama naiste kindlustusmakseid, vaid tõstetakse me,, meeste kindlustusmakseid, vaid tõstetakse naiste omi. naistel on aga tarvis ju vabalt liikuda, kui nad on ettevõtjad. ja te ei mõista, et kui te reguleerite üle, siis te reguleerite üle ka naiste elu ja tekitate probleeme. minu jaoks on see komisjon siin aegunud. tegutsete nagu seitsmekümnendatel aastatel. Teil oleks nüüd tarvis kõigepealt järgi mõelda, mida on meestel ja naistel tarvis, et luua uusi töökohti mis lahendaksid probleemid nii Ühendkuningriigis kui Euroopas, seega ärge üle reguleerige. suur tänu, proua Nikolai! Thank you, chair, because it's uh, suur aitäh, kuna aeg on juba hiline, siis uh, ma arvan, et uh, ma ei peaks ALDE fraktsiooni nimel raportit arutama. ma tahaksin õigleda raportööri tehtud töö eest. me tahame, et see raport vastaks kahele küsimusele Ehm, me eh, tahame eh, näha, miks eh, parim inimene tööd tegema on naine. on veel, on küll vastus antud, aga see ei ole piisav ning teiseks tahaksime teada, Äh, üht-teist rohkem väikeettevõtete äh, akti osas. Äh, ma arvan, et see raport peaks keskenduma positiivsetele meetmetele, kuidas suurendada naiste osalust ettevõtlusmaailmas. see on ääretult oluline praegusel kriisi ajal, et tööturul toimuksid muudatused ning et naised oleks rohkem esindatud siin vallas. meil on muudatusettepanekud, mille me õigeaegselt ka raportöörile edastame suur aitäh, proua Figureido, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine. Äh, mina tahaksin samuti õnnitleda raportööri. ma arvan, et äh, siin esitatud mõtted on väga selgelt välja toodud ja meil äh, on seda ka juba teatud määral olnud võimalik arutada, sellepärast et äh, umbes kolm aastat tagasi koostati, koostasime me raporti naiste osaluses tööstuses ning mina olin selle äh, raporti raportööriks. tol ajal oli tegemist väga olulise raportiga, sellepärast et äh, see näitas inimestele neid suuri probleeme, mis tööstussektoris olid. Äh, diskrimineerimine äh, valitses seal, äh, juurdepääs teatud tööstussektoritele, kus mehed domineerisid, oli naiste jaoks raskendatud. ja mm, tol ajal me ütlesime selgelt välja ka selle, et me peaksime pöörama tähelepanu väikestele ettevõtetele, mikroettevõtetele, mida naised juhivad kui väga väikesed mikroettevõtted äh, seisavad äh, probleemide ees, siis kui äh, naised neid juhivad, siis neid, need probleemid suurenevad veelgi, kui nad tahavad krediidile juurdepääsu. Ähm, pangad võivad suuri probleeme ja raskusi tekitada mitte ainult VKE-del, vaid just eriti nendele väikeettevõtetele, mida naised juhivad Ähm, ja seetõttu ähm, ma arvan, et me saadame siinkohal välja väga olulise sõnumi. ma tahaksin õnnitleda äh, selle kõige taustal meie kolleegi. ma tean, et ideoloogiliselt äh, oleme me erinevatest koolkondadest, äh, aga sisulises plaanis toetama tulihingeliselt seda, mida ta raportisse on sisse pannud, aitäh! suur aitäh ja nüüd proua Moran suur aitäh, proua Janakudakis. Äh, sisus ja külje pealt oli dokument väga hea ja teie ettekanne oli samuti suurepärane. Äh, see meeldis meile kõigile. Äh, teiseks tahaksin mainida naiste võrgustikke ma arvan, et siin tuleb rääkida, rääkida rohkemast kui tehnoloogiast ma leian, et noored naised peavad tundma seda, et neid toetatakse, loomulikult jah, uute tehnoloogiate kaudu ka, aga eh, kohalikul tasandil, eh, regionaalsel tasandil on vaja naisettevõtjate võrgustikke, eh, keda me siis omalt poolt toetada saame. ja see on väga oluline mõte. kolmandaks tahtsin öelda midagi, mis puudutab raporti punkti üht-teist Äh, see puudutab äh, kohalikke ähm, kaubanduskodasid. ma arvan, et need kaubanduskohad peaksid just äh, naisi otsima. Mm, ma arvan, et praegusel hetkel nad pigem keskenduvad meeste otsimisele ning ettevõtete leidmisele ja otsimisele, mida mehed juhivad, kui nende otsimisele, mida naised juhivad. ma arvan, et nii riigid kui ka kaubanduskojad peaksid tõesti keskenduma naiste leidmisele, otsimisele, et näha, mida naised ka teevad. suur aitäh, nüüd annan sõna komisjoni esindajale, härra Stantli, palun. proua Stantli, palun suur aitäh! Äh, ma tahaksin öelda seda, et äh, komisjon äh, toetab ja tervitab seda raportit ja tänab proua Janekutakist koostöö eest. ma tahaksin kahte asja lühidalt mainida. meil on täna välja tulnud ettepanek üleskutse ettepanekutele, mis puudutab ettevõtjaid, naisettevõtjaid erinevates liikmesriikides ja sidusrühmad võiksid sellele reageerida ja teiseks eh, ma tahaksin mainida ka naissaadikute programmi, meil on praegusel hetkel seitsekümmend ähm, äh, naissaadikut, kes teevad tööd äh, umbes kahekümnes riigis äh, me, meil on ka Erasmus programm noortele ettevõtjatele, nelikümmend kaks protsenti ettevõtjatest, kes seal osalesid ja see programm hõlmab endast teise riiki minekust, minekut ja seal kogemuse saamist, ehk siis nelikümmend kaks protsenti nendest, kes selles programmis osalesid, olid naised, aitäh! suur aitäh! ja nüüd ma näen, kui ma vaatan kella, et tõlgid peavad äh, lahkuma. ma tahaksin tänada tõlke, äh, tahaksin tõlke tänada tehtud töö eest ja minu ettepanek on selline, et äh, proua Janakutakis äh, Äh, kommenteerib äh, kuuldut inglise keeles ning äh, me anname endast parima, et tema ettekannet siiski jälgida. lõppsõnaks siis tõlget ei ole, aga igal juhul annan nüüd sõna proua Janaka Taakisele ning tänan kogu tõlkemeeskonda, aitäh! I'll be, I'll be very quick. Um, I'd like to thank all, all the kind comments, actually, um, and just say that this is a work in progress